Verehrte Kolleginnen und Kollegen, kallid kolleegid, avan istungi ja volinikukandidaadi kuulamise. tervitan teid kõiki, iseäranis aga volinikukandidaati. härra doktor Tonio Borgi. tutvustan teile kuulamise menetluse päevakorda kuidas meil tänane päevakava välja näeb. meil on aega öö, selleks, et ära kuulata kõigepealt ära doktor Borš, tal on ettekanne kümneks minutiks, siis on meil ükssada viiskümmend viis minutit selleks, et esitada küsimusi ja see on jaotatud järgmiselt esitatakse kümme pikemat ja kuusteist lühemasisulist küsimust äh, selle komisjoni liikmete poolt ja siis esitab IMCO seitse pikka ja kaks lühikest küsimust ja sellele järgneb komisjoni esimehe kolmeminutiline avaldust. kolmas osalev osapool on põllumajanduskomisjon, kes esitab viis lühikest küsimust. Neil on selleks aega viisteist minutit. pikad küsimused on niisugune pingpong, kui üks minut küsimusele, kaks minut kandidaadi vastusele siis jääb nelikümmend viis sekundit küsimuse esitajale, kui ta tahaks vastuse osas teatavaid täpsustusi saada. kui me räägime lühikestest küsimustest, siis need hõlmavad kolm minutit, kaks minutit vastuseks. ja minu ülesanne ja minu kolleegi ülesanne seisneb täna selles, et olla tõeline maailma viisakuspäeva väriline, mida me täna tähistame ja et me suudaksime selle tänase kuulamise läbi viia ettenähtud äh, ja vastastikuse lugupidamise õhkkonnas. nii Keskkonnakaitsekomisjoni kui ka kõikide teiste jaoks oli see tegelikult suhteline ootamatu volinikuvahetus ja ma tahaksin rõhutada, et äh, voliniku vahetumine äh, on äh, hetk ja see on meil täna käes, mil me peame tegelikult keerama uue lehekülje. ja ma loodan, et me küsimuste-vastuste ring saab olema tõeliselt sisuline. alustagem annan sõna Malta Vabariigi välisministrile härra Borgile kümneks minutiks. see on, oleks siis tema sissejuhatav avaldus, tahaksin tõesti veel kord paluda, kõiki veel kord paluda ma rõhutan, täna on ju ülemaailmse viisakuse päev, siis ma tahaksin veel kord rõhutada, et kõik peaksid istut, istet võtma, leidma endale koht, äh, selleks, et me kõik siin rahuneksime, et siia kotta saabuks rahu ja et me tõesti saaksime täie tähelepanuga kuulata härra volinikukandidaadi avaldust. palun, härra Borš. For... aitäh, esimees, nende sissejuhatavate sõnade eest. lugupeetud saadikud Äh, on tõepoolest väga suur au olla täna siin, selles hoones, selles institutsioonis, selleks, et vahetada mõtteid selle koja liikmena, olles ise volinikukandidaat, kes, kui ametisse nimetatakse, hakkab vastutama tervishoiu ja tarbijakaitsepoliitika eest. see portfell on minu jaoks, mida ma nimetan Euroopat koha peal ma nimetaksin seda ka inimeste portfelliks, sellepärast et see hõlmab just nimelt praktilisi igapäevaseid küsimusi, mis puudutavad tarbijaid ja patsiente. ma olen olnud parlamendi liige viimased kakskümmend aastat ning Malta valitsuse liige viimased neliteist aastat olen vastutanud mitmete valdkondade eest, sealhulgas ka Euroopa asjade eest. kui mind ametisse nimetatakse, siis teen kõik, mis minu võimuses, et kasutada oma kogemusi Euroopa kodanike maksimaalseks hüvanguks. ma tõotan, et minu suhted teiega on suhted, mis põhinevad täielikul koostööl, mitte ainult sellepärast, et parlamendil on otsustav roll seadusandluses, vaid sellepärast, et ma usun, et nii peab tegema ma üritan äh, hoida äh, selle suhtluskanali avatuna ilma igasuguste takistusteta ning olla teie suhtes aus ja siiras. ma ei äh, luba teile seda, mida pole võimalik saavutada, aga ma tõotan, et ma teen kõik, mis võimalik selleks, et saavutada seda, mis on saavutatav. ma olen sõltumatu ja objektiivne ja eelkõige olen ma eurooplane ma olen pühendanud suurema osa oma poliitilisest eh, elust, mis on juba kolmkümmend aastat pikk, eh, sellele, et Malta liituks Euroopa Liiduga. miks? sellepärast, et ma usun ja olen, eh, usun ja toetan Euroopa väärtusi. mul on suur au et mind toetavad äh, need kaks erakonda, mis on ainsana esindatud Malta parlamendis ning ma pean ütlema, et Malta traditsioone silmas pidades on see üsna suur vägitegu. Äh, minu eesmärk kahel eelseisval aastal oli äh, tagada patsientidele ja tarbijatele kolm kõige olulisemat asja. kõigepealt tagada siis järjepidevus taastada usaldus ning äh, pühenduda täielikult sellele, et äh, käesolev, pooleliolevat tööd lõpule viia. ma pean täielikult kinni nendest äh, kohustustest, mida praegune komisjoni koosseis oma mandaadi alguses on võtnud Äh, peamised algatused, äh, mis puudutavad näiteks alternatiivseid ja interneti teel toimuvaid vaidluste lahendusi, piiriülesed tervishoiuohud, kliinilised katsed, meditsiiniseadmed, need, need on kõik jõudnud juba kaasotsustamismenetlusse ja me peame nendega lõpule jõudma. minu äh, eesmärgiks on võita avalikkuse usaldus Äh, olgu siis selles vallas, kuidas tarbijate poliitika saab äh, aidata usa-, äh, süvendada usaldust siseturu vastu või luua usaldust meie poliitika teaduslike aluste vastu. mida aga see kõik tähendab erinevate poliitikavaldkondade jaoks? tervishoiu valdkonnas on minu esmane prioriteet kiiresti esitada ambitsioonikas ettepanek tubakatoodete osas suitsetamine on äh, suurim enneaegsete surmade põhjus. üheksakümmend viis protsenti kõikidest suitsetajatest alustavad suitsetamist juba enne, kui saavad kahekümne viie aastaseks ning seitsekümmend protsenti alustab juba enne kaheksateistkümnenda aasta vanust. mina suitsetasin oma esimese sigareti kuueteistkümne aasta vanuselt. ma tulen välja ambitsioonika ettepanekuga vaadata läbi tubakatoodete direktiiv. see ettepanek äh, tagab toimiva siseturu ning samas ka kõrgetasemelise tervisekaitse. tegemist on ettepanekuga, mis vastab Euroopa kodanike püüdlustele. meil on olemas vajalikud vahendid ja ma loodan, et ma võin äh, teie, teile loota, et me selle tööga lõpetame. minu teiseks prioriteediks on äh, patsientide olukorra parandamine Euroopa Liidus, aidates äh, liikmesriike Äh, kohaneda probleemidega, mis on seotud äh, krooniliste haiguste kasvava hulga ning elanikkonna vananemisega ja seda olukorras, kus eelarvevahendeid jääb järjest napimaks. põhiõiguste harta tagab kõigile äh, õiguse juurdepääsule tervishoiule ma tahaksin toetada liikmesriike nende ettevõtmistes parandada tervishoiu tõhusust, kasutades selleks kõiki olemasolevaid vahendeid. ma austan täiel määral, et liikmesriikidel on siin esmapädevus, ma olen väga veendunud, et meil on, me võime saavutada väga palju, kui õpime üksteiselt ja töötame ühiselt ja ühendame oma vahendid. tervishoid on, tervis on investeering ja see ei ole ainult kulud aga ma usun, et see on ka väärtus iseenesest ja mitte midagi eh, sellist, mis lihtsalt eh, täiendab meie teisi ettevõtmisi. Eh, lugupeetud esimees, ma jätkaksin nüüd oma emakeeles. ainsas või jätaksin siis selles keeles, mis on samuti Euroopa Liidu üks ametlikest keeltest mis puudutab tarbijakaitsepoliitikat, siis tahaksin tagada, et ähm, kui mind volinikuks nimetatakse, siis kavatsen ma äh, kaitsta tarbijate huve äh, ning olla tarbijate huvide eeskõneleja meie põhimõte on hoolitseda selle eest, et õiguslik raamistik äh, viiakse ellu, nii et, et tarbijaõigused tõesti saavad reaalsuseks kogu ühisturus. Äh, nii et äh, tõesti tarbijate huvidega arvestatakse kõigi Euroopa Liidu poliitikate juures. ühisturg peab tagama hüved tarbijatele me peame tugevdama tarbijate usaldust siseturu vastu Äh, see on väga oluline selleks, et äh, Euroopa Liit oleks, asuks jällegi majanduskasvu teele. Äh, kõige rohkem tunnevad tarbijad muret ohutuse pärast. järgmise aasta alguses kavatsen ma esine, esitada koos asepresident Tajaniga paketi, mis puudutab toote ohutust ja turujärelevalvet see pakett aitab lihtsustada eksisteerivaid eeskirju ning parandada turujärelevalvet ning eeskirjade jõustamist. pakett on siis seotud sellise lihtsa asjaga, et ohutus eh, ei, ohutuse nimel ei tule ohverdada konkurentsivõimet. ohutus on investeering konkurentsivõimesse äh, Euroopa Liit äh, on ju ülemaailmne liider toodete ohutuse vallas. Äh, veel üks õigusloomealane algatus, mille, kui mind ametisse nimetatakse, esitan järgmise aasta alguses äh, koos volinik Barnier'ga, on algatus, mis puudutab pangakontosid selle algatuse eesmärk on hoolitseda, et tarbijad saavad infot läbipaistvalt ning äh, saavad äh, oma äh, kontosid üle kanda teistesse pankadesse. lugupeetud saadikud, toiduvaldkonnas on Euroopa Liit saavutanud juba väga palju. me võime olla uhked selle üle, et meil on äh, Äh, maailmas üks kõrgemaid toiduohutuse tasemeid. Äh, see tugineb väga kõrgetele teaduslikele standarditele. Äh, teadus on minu suunaandjaks raskete otsuste langetamisel peatähelepanu tuleb pöörata sellele, et me tõi-, me õigesti kohaldame ja jõustame olemasolevaid eeskirju, aga alati saab asju paremaks muuta Äh, ma kavatsen esitada ettepanekute paketi, mis puudutab taimekaitset, loomatervishoidu, seemneid, äh, samuti toidu ja loomasööda kulutusi perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja samuti kontrolli vallas ja kavatsen selle ettepaneku esitada juba järgmise aasta alguses. selle ettepanekuga ma lihtsustaksin eeskirju ning äh, hõlbustaksin nende tõhusat jõustamist ja ellurakendamist ning me peame täitma ka selle lünga, mis meil on kloonimise vallas. minu plaan on äh, tulla välja õigusloomealase ettepanekuga, äh, mis puudutab muuhulgas ka uuendtoite ja teha seda järgmisel aastal. ja lõpetuseks kõneleksin loomade heaolust. loomade heaolu on väga oluline Euroopa väärtus, mida ma täiel määral toetan. muide, aluslepingud viitavad loomadele kui tundmisvõimelistele olenditele mina keskenduksin äh, sellele, et oluliselt parandada loomade olukorda niimoodi, et äh, paremini kohaldatakse ja äh, rangemalt jõustatakse olemasolevaid seadusi liikmesriikides sihikindel tegutsemine on andnud vilja, nagu me oleme näinud näiteks munakanade puhul ning äh, ma kavatsen jõuliselt sellist lähenemist jätkata, näiteks mis puudutab äh, tähtaega emiste sulgude keelamise osas. kui mind ametisse nimetatakse, siis ma kasutan äh, paremini ära olemasolevaid komisjoni volitusi, hoolitsemaks selle eest, et ellu rakendatakse ja jõustatakse ka olemasolevaid eeskirju loomade transpordi osas härra esimees, lugupeetud saadikud, lõpetuseks tahaksin öelda, et majanduskriisi ajal Äh, kaldutakse vähendama kulusid kõigis valdkondades. minu jaoks on väga oluline äh, hoolitseda selle eest, et kui eelarvet kärbitakse, siis seda kärbitakse intelligentselt. arvestatakse vajadusega kaitsta nõrku ja kaitsetuid ühiskonnas Euroopa ei tohi kunagi silmist kaotada oma sotsiaalset kompassi. tervishoid ja tarbijapoliitika on valdkonnad, kus tegevus Euroopa Liidu tasandil äh, toob kaasa selgeid ja käegakatsutavaid hüvesid tarbijatele ja patsientidele. kui ma pälvin teie usalduse, siis tõotan teile et ma äh, pühendan maks-, kogu oma energia, kõik oma võimed äh, selleks, et teha tihedat koostööd teie kojaga ja saavutada äh, nende poliitikate täielik potentsiaal parema Euroopa nimel, aitäh! suur aitäh, härra Borš! alustame küsimuste-vastuste ringiga. lühikeseks küsimuseks saab sõna koordinaator Peeter Niise, suur aitäh! kõnelejal ei ole mikrofoni. suur aitäh! suur aitäh, härra kandi-, volinikukandidaat! tahaksin veidi detailsemalt rääkida tubakadirektiivi ülevaatamisest seda on pidevalt komisjoni poolt edasi lükatud ja nii mõnedki on arvamusel, et ilmselt võiks teie saabumisega üldse sellele uuendusele kriips peale tõmmata. tahaksin küsida, kas teil on tubakadirektiivi uuendamise osas ka teatud ajakava olemas, kas on teatud punktid, mis on teie meelest olulised? selle direktiivi läbivaatamisel ja mida te tahate teha selleks, et selle direktiivi läbivaatamisega ei jõutaks viivitusteni. suur aitäh, härra Ports, teil on kaks minutit vastuseks. That... mina arvan, et tubakadirektiiv ei äh, ole surnud, äh, mulle tundub, et ta on isegi vägagi elus ma olen oma poliitilise karjääri jooksul väga harva lubanud asju, mida ma ei tea, et ma suudan ka täita, sest ma tean, et äh, lubadused tulevad alati bumerangina tagasi. aga ühte ma suudan küll äh, lubada siin, kui mind volinikuks kinnitatakse, siis äh, esimese sammuna saadaksin tubakadirektiivi teenistustevahelise konsultatsiooniprotsessi protsessi ja äh, üritan jaanuaris äh, mingisugusele tulemusele jõuda. ma ei mõta laest neid kuupäevi, ma olen seda asja kontrollinud ja president Barroso isiklikult julgustas mind ja minu meelest äh, see, mis ma luban, on võimalik. oluline on, et kui see nii läheb ja ma olen veendunud, et see nii läheb, teie mind toetaksite selle direktiivi jõustamiseks praeguse parlamendi mandaadi jooksul. loomulikult eh, direktiivi katab usaldusväärsuse protsess, kuivõrd selle, seda ei ole komisjonis veel vastu võetud, komisjoni eh, kolleegiumis, aga ma võin jagada üldiselt oma seisukohti selle kohta, mis minu meelest selles direktiivis peaks olema sees kõigepealt ma arvan, et tubakadirektiivid peaks äh,, tubakatooted peaksid välja nägema nagu tubakatooted ja ka nende maitse peaks olema äh, nagu peaks olema tubakatoodetel. see kõik põhineb äh, aluslepingu artiklil sada nelikümmend neli, mis tagab äh, siseturul äh, inimtervise kaitse ja sellepärast me peame kaitsma ka meie noorsugu. statistika on näidanud, et väga suur osa nendest, kes ähm, oma esimese suitsu tõmbavad, teevad seda väga noorelt. ja me näeme ka Äh, uusi tendentse kujunemas, nimelt et äh, naised suitsetavad rohkem kui mehed. ja see probleem tuleb lahendada, lahendada mitte ainult tubakatoodete äh, pakistamise läbi, et nad näevad välja nagu tubakatooted, vaid ka läbi avalikkuse teavitamiskampaaniate ja nii edasi ja on veel palju asju, mida ma tahaksin lisada. näiteks, et ei eristataks ühte tubakatoodet teistest ja nii edasi järgmine küsimus. Linda McCaven. istun äh, siin teisel pool, äh, härra volinikukandidaat. Te rääkisite oma sissejuhatuses palju Euroopa väärtuste kaitsmisest ja viitasite eraldi põhiõiguste hartale. ma tahaksin teilt vastust äh, minu küsimusele, et kuidas see läheb kokku teie poliitilise tegevusega Maltal kõigepealt äh, teie lähenemine naisõigustele ja abordiõigustele. mitte ainult ei tahtnud te seadust karmistada, vaid äh, suisa põhiseadusega keelustada abordi ja piirata ka neid naisterahvaid, kes äh, tahaksid minna välismaale mm, selleks, et abort läbi viia. ja mida arvate inimeste mittediskrimineerimisest äh, nende soo põhjal? kas teie meelest ei tuleks rakendada vaba liikumise põhimõtet, mis on sätestatud Euroopas? ja kinnisvaraturul ka äh, võrdsed õigused. Te ütlesite, et tuleks kaitsta ainult neid, kes kaitset väärivad no kuidas äh, see läheb kokku inimesega, kes tahab saada Euroopa Komisjoni ähm, tarbijaküsimuste ja tervisevolinikuks? härra esimees ütleb, palun pidage küsimuste esitamisel ja vastustel äh, kinni antud kõne ajast. härra Borg ütleb, et tegemist on raske ülesandega. abordi küsimus. alusleping sätestab siin väga selgelt, et äh, see küsimus on liikmesriikide pädevuses, kas lubada aborte või mitte Euroopa Komisjoni volinikuna pean mina kinni aluslepingu sätetest, pean kinni põhiõiguste hartast ja lähimuspõhimõttest, mis ei anna komisjonile õigust sekkuda nendesse õigustesse. aga ühte asja ma tahaksin siiski äh, selgitada ma lugesin ühte aja, ma, mul on siin üks ajalehe väljalõige neliteist aastat tagasi tehti see intervjuu, kus minu käest küsiti, et kas peaks lubama ühel Malta kodanikul minna Suurbritanniasse aborti sooritama. aasta on siis tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa ja minult küsiti kas te olete nõus, et äh, ta teeb Maltalt äh, lahkudes midagi juriidiliselt valesti ja minu vastus ja ma tsiteerin. kuigi ma olen avalikkuses äh, öelnud, et ma olen abortidele vastu, arvan ma, et juriidilises mõttes ei ole see naisterahvas teinud mitte midagi valesti, sellepärast et ta läheb aborditeenust öö, ähm, ostma riigis, kus see on täiesti lubatud ja Maltal on abordiseadus äh, piiratum. jah, mind kritiseeriti ka tollal selle eest ja öeldi, et öö, äh, tahaksin reageerida härra Borgi sõnadele ajakirjanduses eile. on väga kummaline kuulda, et Kristliku Demokraatliku Erakonna liige härra Borg ütleb, et äh, see naisterahvas ei ole mitte midagi teinud valesti juriidiliselt nii et ma arvan, et see peaks lahendama selle küsimuse. nüüd seksuaalne sättumus sellel aastal äh, osalesin ühe seadusandluse äh, koostamisel, mis äh, reguleerib suhteid väljaspool abielu ja samasooliste abielusid samuti ja sellel aastal ma toetasin ka seda, et tuleb suurendada karistusi nendele kurjategijatele, kes on rünnanud ohvrit nende seksuaalse sättumuse tõttu. põhiõiguste harta keelustab seksuaalse sättumuse põhise diskrimineerimise ja ma arvan, et minu samm oli õige suur tänu, kas on ka lisaküsimus, Linda McCain? kuidas see kõik mõjutab teie otsuseid kolleegiumis näiteks äh, tüvirakkude alaste uuringute osas või pereplaneerimise programmide või naiste reproduktiivse tervisealaste programmide toetamisel arenguriikides? üks minut äh, vastuseks, härra Borg ma toetan kõiki programme, mida komisjon on vastu võtnud ja seletan, miks. sellepärast, et need programmid on juba vastu võetud. kollegiaalsuse põhimõte kehtib Euroopa Komisjoni puhul ning erinevates riikides on seadusandlus erinev ja alusleping ähm, seda ka kaitseb, et seaduseid langetatakse liikmesriikides äh, vastavalt liikmesriikide oludele. aga mul ei ole mitte midagi selliste programmide vastu, mis äh, vastavad Euroopa Liidu sead-, liikmesriikide seadusandlusele. vastasel juhul subsidiaarsuse põhimõtet ju rikutaks, sest äh, lähimuspõhimõte ei ütle ju, et liikmesriigid võivad teha mida iganes, aga ütlevad, et ei tohi sekkuda otsustesse või valikutesse, mis on juba langetatud. kui äh, mind nimetatakse ametisse, saab minust siiski euroopalik volinik, ma ei ole Malta volinik, vaid ma olen Euroopa volinik. suur tänu. Chris Davis, teil on üks minut, palun härra volinikukandidaat, ma ei kõhkle teie pädevuses, aga kõhklen teie vaadetes. Malta võib olla sotsiaalselt konservatiivne riik, aga isegi nende standardite kohaselt tunduvad äh, teie vaated seal olevat äh, äärmuslikud äh, väidetakse, et te olete teinud samasooliste paaride suhtes homofoobilisi ja maitsetuid kommentaare te olete üritanud seadusandlust karmistada ja ma ei ole nõus ka teie vaadetega abortide ja spermadoonorluse osas. Teil on õigus oma vaadetele küll, aga äh, praegune äh,, tänane kuulamine on sarnane nagu Ühendkuningriigis on lisavalimiste, et äh, ja see on ainus võimalus, kus äh, me saame teie üle hääletada. miks ma peaksin teie poolt hääletama ja miks ma ei peaks ütlema härra peaministrile Maltale, et saatke palun siia kandidaat, kelle vaated vast-, vastavad rohkem minu vaadetele? härra Boršil on kaks minutit. Teie kätes on see valik mina üritan siin selgitada asju, mida ma olen öelnud. ma ei ole kunagi olnud äh, selle vastu, et reguleeritakse ka abielu vast-, välised suhted äh, ma olen äh, olnud seadusandluse koostamise juures, olen valitsuses hääletanud selle poolt, et ähm, äh, reguleeritakse ka kõik teised suhted kui ainult äh, tavapärased abielud ja see on tegelikult äh, palju parem lahendus kui paljudes liikmesriikides, mõnedes liikmesriikides on need suhted täiesti reguleerimata. kui parlamendis võetakse see muudatus vastu, siis annab see juriidilised õigused ja kohustused ja partnerlus äh, on võimalik registreerida avalikes registrites ja avaneb see võimalus nii heteroseksuaalidele kui ka samasoolistele äh, paaridele ja minu meelest on see suur samm edasi. see tähendab ka seda, et äh, äh kõik partnerid äh, laienevad ka kinnisvaraseaduse alla. mida ma ütlesin selle debati ajal kolm aastat tagasi, et oleks ebaõiglane, kui rendiseaduse puhul võetakse mittetraditsionaalsed partnerlused äh, arvesse tagasiulatuvalt, see oleks olnud äärmiselt ebaõiglane äh, kinnisvarapinna omaniku suhtes, seda toetas ka minu äh, valitsus, aga nüüd uues seaduses see sätestatakse rendiseadusandluses uute lepingute puhul. ma ei tahaks siin laskuda detailidesse, sellepärast et võib-olla see kõik oleks väga pateetiline, kui ma seda räägiksin. aga see on ainus märkus, mis ma tegin, ma ei ole mitte mingisuguseid halvustavaid märkuseid teinud. ma ei ole kunagi öelnud, et äh, geidega tuleb äh, kõrvuti elada, sellist asja ma pole elu sees öelnud. Äh, ma tahaks näha seda protokolli, kus on see kirjas mina toetasin seda, et tuleb karistusi äh, äh, suurendada nende inimeste puhul äh,, kes ohvriks võtavad inimesi seksuaalse sättumuse põhjal. Chris Davis, lisaküsimus. suur tänu selle vastuse eest. aga mulle tõesti tundub, et äh, on siin tekkinud siis vasturääkivus äh, selles osas, et mida te olete täpselt öelnud. Äh, ma võiksin alati siin äh, viidata sellele vastusele, mida öeldi Iiri referendumi puhul, et kui te ei tea, siis hääletage asi maha. Ähm, aga mis puudutab teie portfelli, kas me võime olla veendunud, et teie sotsiaalsed seisukohad ei kandu üle Euroopa seadusandluse tõlgendusse ja, ja seda diskrimineerival moel? härra Borg, teil on üks minut vastuseks, härra Davis minu tee eh, jälgib eh, põhiõiguste harta kaarti. see siin minu käes ongi põhiõiguste harta. muuseas, ma toetasin seda ka Maltal valitsuses, ka meil oli eh, väga palju arutelusid nagu ka teistes liikmesriikides selle kohta, et kas Malta peaks selle ratifitseerima ja mina toetasin selle harta ratifitseerimist, mitte ainult sellepärast, et ma olen teinud väga palju inimõiguste eest Maltal, ma olen näiteks surmanuhtluse Äh, keelustamise seadusandluse algataja olnud, äh, abielust, väljaspool abielu sundinud laste registreerimisalase seadusandluse algataja olnud, ma olen äh, inimõiguste alane lektor Malta ülikoolis. nii et kogu see asi on mulle väga südamelähedane. ma pean seda kalliks ja väga selgelt on artiklis kakskümmend üks öelnud, et äh, igasugune diskrimineerimine mitte ainult soo, vaid ka soolise sättumuse põhjal on keelatud. ma jään selle juurde ja see äh, sillutab minu edasist teed, põhiõiguste harta. suur tänu, Sadu Hassi, teil on üks minut. suur tänu. ma jätkaksin Linda McCaveni ja Chris Davisega samas suunas ähm, väidetakse, et ähm, teie karjääri jooksul Malta välisministrina on Malta olnud üks nendest äh, riikidest, kes on blokeerinud äh, Euroopa Liidu toetust olulistele ÜRO algatustele, näiteks nagu Kairo platvorm äh, naisõiguste vallas. ma tahaksin teada, kas te olete valmis Euroopa arengutegevuses toetama ka eh, seksuaaltervise ja reproduktiivsete õiguste, sealhulgas naisõiguste alaseid aspekte. ma tahaksin teada, millised on teie seisukohad nendes küsimustes? näiteks HIV, AIDSi epideemia vastases võit-, vastase võitluse kohta ja Euroopa kodanike tervise kohta laiemalt. Teie vastus palun, härra Borg. ma olen neli aastat olnud välisminister, ma ei ole arengupoliitikaga mm, kokku puutunud, tegelikult on see küsimus äh, ikkagi vist mõeldud arenguministrile, arengupoliitika meil on osa teisest portfellist, ma ütlesin, et ma kavatsen järgida neid otsuseid, mis on langetatud lähimuspõhimõtte kohaselt mis nüüd puudutab HIV, AIDSi ja teisi haiguseid, siis tänu jumalale ei ole see enam äh, surmanuhtluse määramine inimesele. me peaksime olema uhked nende saavutuste üle, mis on saavutatud võitluses HIV vast-, HIV AIDSi vastu. ja ma arvan, et me peaksime keskenduma edaspidi ennetusele, äh, diagnoosimisele ning ka ravimisele ja peaksime eriti äh, töötama selle nimel, et ei, ei stigmatiseeritaks äh, enam neid inimesi, kes kannatavad tegelikult äh, kaasaegse tragöödia all. ja kui mind ametisse nimetatakse, kavatsen ma osaleda konverentsil, mis üsna varsti ÜRO UNAIDS ähm, peakorteri poolt korraldatakse AIDSi ja inimõiguste kohta. see asi ju puudutab ka inimõigusi ja proua Hassi, ma kavatsen olla euroopalik volinik ka selles küsimuses. suur tänu, Sadu Hassi. proua Hassi. ma tahaksin siiski natukene selgitada kas te olete nõus ähm, sellega, nagu on öelnud äh, parlament oma e-, enamuses, et äh, homoseksuaalide õigusi tuleb kaitsta ja äh, koolitada eriti just nimelt teismelisi reproduktiiv- ja seksuaaltervise osas ja et need on kõik väga olulised asjad HIV ja AIDSi vastases võitluses ja rahva tervise kaitsel laiemalt. härra Borg, palun jah, proua Hassi, ma arvan, et ähm, kõikides liikmesriikides on ähm, diskrimineerimist, mis läheb vastu artiklile kakskümmend üks, need tuleb välja selgitada ja eemaldada. üks nendest on ilmselge, see teema tõstatati ka ühe parlamendisaadiku poolt. nimelt, et äh, tuleb küsida, et kas tuleb küsida veredoonorite käest, et kas tegemist on homoseksuaaliga või mitte. Äh, mina arvasin, et kõikide pealt käest peaks siis küsima. see on küll äh, väikese tähtsusega küsimus, aga inimese käest, kes seda küsitakse, tema jaoks on see väga suur küsimus. see on näide sellest, kuidas paljudes liikmesriikides diskrimineerimine jätkub. suur tänu, proua Janaku Taakis suur tänu, minu fraktsioon peab seda kuulamist ainult võimalusena hinnata teid, äh, teie teadmiste osas portfelli kohta, aga enne kui me alustame, tahaksin teile meelde tuletada siseriiklikud tervisekavad ja tervisealased meetmed on liikmesriikide ainupädevuses. aga nüüd tuleme nüüd kliiniliste katsete direktiivi juurde, see on üks kõige suurema kriitika alla sattunud seadusandluse pakett üldse Euroopa Liidu masinavärgist kakskümmend viis protsenti on Ühendkuningriikides kahe tuhande neljandast aastast kliiniliste katsete hulk vähenenud, aga bürokraatia koorem äh, ainult kasvab, ühe katse tegemiseks läheb nüüd üheksakümmend protsenti rohkem aega. kuidas teie, millisena näete teie seda uut regulatiivset äh, raamistikku ja kas te tõesti arvate, et äh, see hoogustab neid piirkondi, kus meie tippteadlased täna töötavad, härra Borg? kliiniliste katsete direktiiv, mis praegu on arutelul, see pakuti välja just nimelt sellel põhjusel, mille te välja tõite. nimelt selleks, et need katsed väheneksid ja et nimelt katsed vähenesid ja komisjon pidi sekkuma. mitte, et äh, need vähem turvaliseks teha, vaid just vastupidi, selleks, et bürokraatiat vähendada ja tagada see, et nii palju kui katseid kui võimalik oleks võimalik teha äh, nende äh, turvalisuse parameetrite alusel. sellepärast, et see on väga oluline äh, ka nendele inimestele, kes katses osalevad. ja kui me vaatame statistikat, siis enamus ettevõtteid või institutsioone, kes kliinilisi katseid tellivad, ei ole mitte ainult ravimitööstusest tulevad ettevõtted, vaid ka meditsiini asutused, nii et äh, bürokraatiat tuleb vähendada selleks, et need katsed oleksid äh, sagedasemad, suurendada nende numbrit, arvu, aga et äh, ka arvestatakse turvalisuse printsiipidega, printsiipidega. kritiseeritud on seda, et enam ei ole kohustuslikud eetilised katsed selle ähm, direktiivi kohaselt siin äh, ma arvan, et tuleb järgida jällegi lähimuspõhimõtet, sest et liikmesriikides on praegu küll piisavalt äh, siseriiklikke eetilisi komisjone, kes selle töö saavad ise ära teha. ja ma arvan, et siin ei peaks sekkuma lähimuspõhimõttesse. ja see peaks lahendama selle probleemi, et jah, tõesti see kohustuslikkuse viide on välja võetud direktiivist. suur tänu, kas on ka teil ka lisaküsimus? Äh, suur tänu! selle ettepaneku kohaselt peaksid kõik liikmesriigid äh, looma siseriiklikud identifitseerimissüsteemid äh, selleks, et vastata ka näiteks kliiniliste testide puhul kindlustusnõuetega. kuidas see asi peaks hakkama toimima, kes selle eest maksab, kes selle kulu kannab, sest me ei taha ju seda, et liikmesriigid selle eest maksavad, mis te arvate? kogu selle asja mõte on bürokraatiat vähendada, mitte suurendada. nii et komisjoni kavatsus on, et äh, nendel institutsioonidel oleks lihtsam neid ähm, äh, katseid vastu võtta ise. ja äh, direktiivi on kaasatud ka siseriiklikud teaduskomisjonid aitajana selles protsessis, nii et raskusi ma ei näe. Äh, loomulikult, äh, kui asi jõuab seadusandlikku faasi, siis äh, tuleb sellest asjast täpsemalt räägida uuesti, aga ma olen veendunud, et need vasturääkivused, mis praegu kehtivad, need silutakse ära. ja mina olen valmis seda triikimistööd tegema, mm, olles aun-, aus vahendaja see on asi, mis tuleb äh, minu meelest ära otsustada veel praeguse parlamendi mandaadi ajal, see pakuti välja juulis kaks tuhat kaksteist ja töö äh, asja kallal veel käib. nii et ma nimetan, et äh, näitaksin as-, selle, seda asjaks, mis on töös ja loodetavasti saad-, saavutatakse veel selle mandaadi ajal tulemus. tahaksin veel kord meenutada protseduuri, ütleb koosoleku juhataja Kroote asi näeb välja nii, et küsimus esitatakse ja siis võib sellele esitada täiendava küsimuse, kui küsimusele jääb vastamata. see ei ole mitte variant selleks, et esitada uus küsimus. palun sellest kinni pidada ja järgmisena annan sõna kolleeg Kartikale. proua Leotard. ma istun siin otse teie ees, kas te näete mind, jah? Äh, volinikuna, kes vastutab äh, rahvatervishoiu eest, on teil äh, väga oluline roll Euroopa tervishoiu vallas. Te olete kindlasti näinud, et valitsevad suured ebavõrdsused tervishoiusüsteemis näiteks meeste ja naiste vahel, heteroseksuaalide ja homoseksuaalide vahel. me tahaksime, et te teeksite lõpu sellistele ebavõrdlustele, ebavõrdsustele ja kaitseksite just nimelt naiste õigusi tervishoiule. teadusuuringud on näidanud, et et seal, kus abort on reguleerimata seaduslikult, on äh, suurem äh, terviserisk naistele. ma tahaks, te ütleks, teie volinikuna teete kõik naiste kaitseks ja ma usun teid, aga ma tahaksin siiski teada, kas te näiteks ka oma liikmesriikides äh, hakkate hoolitsema selle eest, et naistel ei tuleks kokku puutuda selliste terviseohtudega ja kuidas see sobib kokku teie rolliga volinikuna ja teie usaldusväärsusega. ja palun vastates pidage kinni kõneajast. Äh, mis puudutab nüüd ebavõrdsust tervishoiu vallas, siis ma leian, et meil on vaja ühtekuuluvuspoliitikat, täpselt nagu meil on ühtekuuluvuspoliitika majandusküsimustes. me peame tõesti mõtlema selleks, sellele, kuidas saavutada ühtekuuluvus ka tervishoiu vallas. kui me vaatame näiteks statistikat, siis on täiesti selge, et valitseb ebavõrdsus väga olulistes tervishoiu küsimustes ja ma räägin siin ainult Euroopa Liidust Äh, näiteks on erinevused väikelaste suremuste osas, emade suremuse osas, äh, keskmise eluea osas. Äh, minu, minu riik on siin Euroopas esirinnas. aga kui me vaatame näiteks seda ebavõrdsuse kaarti, siis siis äh, võib-olla ei ole õige sõna siin küll häbiväärne, aga kindlasti annab äh, olukord põhjust muretseda ning äh, kui me räägime just nendest kõige kaitsetumatest ühiskonnaliikmetest, lastest ja vanemaealistest, siis nemad on need, kes kõige rohkem kannatavad mis puudutab nüüd teie küsimuse teist osa, siis ma viitan sellele, mida ma juba ütlesin, tegemist on küsimusega, mis kuulub liikmesriikide pädevusse, komisjon ei saa sellistesse otsustesse sekkuda, isegi kui me soovime, me peame kinni pidama aluslepingutest ning mind seob artikkel sada kuuskümmend kaheksa aluslepingutes, mis ütleb väga selgelt, et tervishoiuteenuste osutamine on liikmesriikide pädevuses ja mina pean sellest äh, artiklist kinni pidama ning volinikuna ma seda ka teen. aga nendes riikides, kus äh, äh, abort on näiteks legaalne, teeme seal seda edasi ja seal, kus seda ei ole lubatud, las otsustavad liikmesriigid, mida teevad vastavalt aluslepingutele. kas on täiendav küsimus? tahaksin täpsustada, kas teie oma liikmesriigis võitlete aktiivselt nende küsimuste lahendamiste eest? ja millised on olnud teie sammud AIDSi vastu võitlemisel ja kondoomide levitamisel? tal on õigus esitada täiendav küsimus ja seda ta just praegu tegi. ja ma palun ka vastust, kuid ma sooviksin tõesti kolleegidelt paluda, et me peaksime kinni reeglitest, mille endale ise kehtestasime ja me peaksime kinni ka äh, ajakavast, muidu ei jää lõpuks viimase ringi küsijatel üldse enam aega. palun, härra volinik, kui kandidaat today it is the International Day of Courtesy, I will courteously eh, jah, ma vastan teie küsimusele. Eh, ma ei tea Maltal ühtegi juhtumit eh, selliste rasestusvastaste vahenditega, millele teie viitasite. nii et, et tulge palun ise Maltale, te näete, et meil ei toimu siin kampaaniat rasestumisvastaste vahendite vastu Äh, kui ma üliõpilane olin, siis ma olin äh, USA-s äh, Connecticuti osariigis, kus keelati rasestamisvastased vahendid ära, aga Maltal ei ole seda küll mitte kunagi tehtud. kui me seda teeksime, siis see oleks vastuolus kõigi inimõiguste ja Malta põhiseaduse ja põhiõiguste hartaga. siin on lihtsalt tegemist mingi arusaamatusega ma tahaksin öelda, et Malta on osaks Euroopa Liidust ja ma ei äh, kavatse siin äh, patrioodina Maltat äh, kaitsta, aga kui Malta kohta valesid räägitakse, siis ma pean neile reageerima. nüüd teine küsimus, mis puudutas aborti ja muid asju. nagu te teate, on komisjon alati vastanud ühtemoodi, nimelt tegemist on küsimustega, mille otsustavad liikmesriigid äh, kas, kui jutt on siis äh, asjade liberaliseerimisest või rangemaks muutmisest, vast-, pädevus on liikmesriikidel. järgmine küsimus. Äh, härra Skotta. aitäh tööstuslobi peab kokku hoidma kakssada viiskümmend miljonit eurot. sellekohase lubaduse on nad andnud ja suutnud veenda komisjoni selles, et nad ei peaks enam kasutama loomaliha etiketeerimise eh, nõudeid. Eh, kuid nüüd puuduvad seega loomalihal täpselt nõuanded tarbijatele, kuidas toimida. meie kui äh, toiduohutuse ja tarbijakaitsekomisjon leiame, et me ühelt poolt peaksime toetama öö, põllumehi, me samas aga ei soovi, et niisugused etiketeerimine, et niisugune etiketeerimine kannaks ainult soovitavat iseloomu. see on öö, ohtlik ja siis ei suuda teostada keegi toiduohutuse kontrolli iseäranis siis, kui see loomaliha on pärit kolmandatest riikidest kas me toetame tarbijaid eh, ja põllumehi või tööstuslobi? härra Borš, palun. vabatahtliku eh, sildistamise osas eh, mulle on öeldud, et selle ärakaotamine ei tähenda seda, et seda sildistamist ei või edasi kasutada. aga see silt ei tohi olla eksitav see asjaolu on äärmiselt oluline, sellepärast et äh, kogu see info, mida me siltidel esitame, on mõistlik ainult siis, kui see ei ole eksitav äh, ja neid äh, silte ei tohi kasutada mingiks muuks otstarbeks. niisiis võin kinnitada küsimuse esindajale, esitajale, et vaatamata selle reegli kaotamisele Äh, jääb sildistamine vabatahtlikuks, nii et, et seda võib teha äh, tingimusel, et peetakse kinni olemasolevatest reeglitest ning ei eksitata tarbijat. ja kui me kõneleme siseturust, toiduainetest ja kõigest sellest, mis toodetega seotub, siis tuleb alati silmas pidada seda, et siseturg, kus on viissada miljonit tarbijat, äh, te, paneb meile veelgi suurema kohustuse tarbijaid kaitsta, sellepärast et mingeid kaubandustõkkeid ei ole, tegemist on nagu Schengenigagi, kui te Schengeni ruumi sisenete, siis võite siin vabalt ringi liikuda. ning alati peame me silmas pidama seda, et siseturg loodi tarbijate jaoks ja mitte tarbijaid siseturu jaoks. aitäh! suur aitäh! esimene ring on läbi tuleme teise küsimuste-vastuste ringi juurde. meil on üheksa küsimust keskkonna kaitsekomisjoni poolt, need on lühikesed küsimused, viiekümne sekundiga tuleb küsimus esitada ja kahe minuti jooksul tuleks vastata. tahaksin veel kord kõigile südamele panda, et te peaksite kinni ajakava, siis saavad kõik oma küsimuse esitada Eh, kõigepealt eh, kolleeg Kastet, palun. aitäh, eh, volinik Borg, minu küsimus puudutab ühte küsimust, mis on teie pärevuses. ma räägin ajaperioodist kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. Uh, kas eh, on olemas mingeid reservatsioone rahalise poole pealt, milline on teie seisukoht, me teame, et toimub ülemkogu kahekümne teisel, kahekümne kolmandal novembril ja seal eh, on väga keerulised arutelud eelarve üle. Eh, kas me saame loota teie peale, et mis, mis puudutab piiriüleseid tervishoiuteenuseid ja seda direktiivi, et kas selle, selles osas rahalise poolega on kõik korras, aitäh? Yes, this is my, my... jah, äh, seda ma tõesti kavatsen teha. Äh, loomulikult ma eelistaksin, et me saaksime rohkem raha. ma arvan, et meil on kuskil kuuskümmend neli miljonit äh, ette nähtud viiesaja miljoni tarbija kohta, see on siis kuskil kaks eurot inimese kohta, seda ei ole just palju. aga Äh, ajad on sellised, nagu nad on äh, ning me peame kavandama oma ettepanekuid ja ja oma äh, algatusi, arvestades siis olemasolevaid rahalisi vahendeid. ma tean, et kolmepoolsed kõnelused on käimas selles küsimuses ning ma kindlasti austan parlamendi mm <clears throat> -hmm Äh, seisukohti selles küsimuses, äh, mitte selle, äh, mitte ainult sellepärast, et ma austan parlamendi, vaid ma arvan, et see on ka õige. sest me peame lähtuma sellest, mida inimesed arvavad ja parlament on just nimelt Euroopa Liidu demokraatlik haru. mina olen demokraat Äh, mina olen pärit riigist, kus selleks, et olla minister, peab olema ka parlamendi liige ja meid kõiki äh, on ametisse valinud meie riikide rahvas äh, ja me teame, millised on siis need prioriteedid, mis meil on piiriülese tervishoiu vallas ja tervishoiuprogrammide vallas üldse. me peame minema tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkuse suunas, me peame tegema lõpu ebavõrdsusele tervishoius, samuti peame võitlema krooniliste haigustega ning äh, võit, äh, võitlus krooniliste haiglustega peab hõlmama ka siis ka riskiteguritega arvestamist, äh, näiteks toiduained, alkohol, tubakatoodete tarbimine, kehaline tegevus niimoodi saame võidelda mitte ainult ühe haiguse vastu, vaid paljude haiguste vastu ja kui mind ametisse nimetatakse, siis mul on kindlasti palju võimalusi seda teemat teiega arutada ja ka teistega ja leida viis, kuidas edasi liikuda. aitäh. proua Estrela järgmisena. härra Borg Teie isiklikud veendumused naiste õiguste ja abordi küsimuses on hästi teada. sellel kuulamisel te puuet lähimuspõhimõtte taga, taha äh, ja väldite niimoodi konkreetsete vastuste andmist mõnedele vägagi ebameeldivatele küsimustele äh, kuidas on aga lugu äh, erapooletuse ja sõltumatusega, mitte ainult tervishoiuvolinikuna, vaid ka volinike kolleegiumi liikmena? Äh, selline küsimus on eriti oluline näiteks, kui äh, langetatakse otsuseid naiste seksuaalsete ja reproduktiivsete õiguste osas ja ma, ma ei pea siin silmas ainult Euroopa naisi, vaid ka arengumaade naisi äh, millised on, kuidas on olukord teie sõltumatusega selles küsimuses, sellele tahaksime teilt konkreetset vastust. härra Borg, palun. jah, ma tõepoolest olen jurist, aga ma ei poe millegi taha peitu on olemas aluslepingud, mida tuleb kohaldada. kas need meile meeldivad või ei, on iseküsimus. me peame neid lepinguid kohaldama ning lepingud on väga selgesõnalised nendes küsimustes, millele te viitasite ja ma olen vastanud teile väga avameelselt ma ei kavatse loobuda oma isiklikest seisukohtadest, see oleks silmakirjalik ja te näeksite kohe läbi, kui ma üritaksin seda teha aga ma luban, et ma pean kinni oma ametivandest, kui mind ametisse kinnitatakse ja ametivanne on väga selge. tegu on Euroopa äh, Komisjoni volinikuga ja tuleb äh, jälgida kollegiaalsuse põhimõtet ning äh, pidada kinni lähimuspõhimõttest ei tähenda, et tuleb kaitsta neid, kes ei ole omaks võtnud enamuse liikmesriikide põhimõtteid, otse vastupidi aga Euroopa Komisjon ei saa sekkuda probleemidesse, mis on seotud õigusliku olukorraga riigis, kus äh, lihtsalt on välja kujunenud teatud toimimisviisid. mina nendesse ei sekku, sellepärast et ma ei taha seda teha ja mul ei ole õigust seda teha, see oleks vastuolus aluslepingutega, kui ma seda teeksin ja mul ei ole selleks pädevust. ma ei poe siin millegi taha peitu, ma lihtsalt tuginen olemasolevatele aluslepingutele Äh, ma tõotan, et ma olen Euroopa Komisjoni volinik äh, ning oma poliitilises elus olen ma alati võidelnud selle eest, et Malta saaks liikuda Euroopa Liiduga selleks, et me saaksime ühtekuuluvusfondist ja struktuurifondidest raha, aga peamine põhjus on olnud ikkagi see, et Malta, et Malta oleks seotud Euroopa Liiduga just nimelt Euroopa Liidu väärtuste tõttu. kui äärepoolsemad äärepoolsematel riikidel on äh, veelgi suurem huvi olla just nimelt keskusega seotud ja keskusest ma kõnelen just selles termini poliitilises mõttes. me toetame Euroopa väärtusi, mida me peame kalliks, sellepärast et need on ka osaks meie väärtusteks ning Euroopa Liiduga liitumine tähendas seda, et me kinnistasime Malta igaveseks Euroopa Liidu väärtustega. aitäh! suur aitäh! tahab, suur aitäh! tahaksin veel kord apelleerida külalistele, kes istuvad viimases reas. me ei ole jalgpallivõistlusel ega popkontserdil. toetust avaldavad parlamendisaadikud, mitte külalised. palun käituge distsiplineeritult. püüame jääda väärikaks Aleos Põeterle, palun. kandidaat. Äh, aitäh. lugupeetud volinikukandidaat, ma esitaksin teile küsimuse, mis on teie pädevuses. me teame, et vähk ja selle dünaamika äh, muutub palju kiiremini kui meie vastamisvõime. kuidas te tahaksite Euroopa tasandil parandada võitlust vähiga äh, ning äh, mida te ennetavate meetmete osas kavatsete ette võtta? ma loomulikult kuulsin äh, suure heameelega teie ambitsioonidest ja sellest, mida te, näiteks seda, et toiduohutuse vallas te äh, peate ohutust konkurentsivõimest olulisemaks. aitäh, härra Borš kas Euroopa Liidus on üldse perekonda, mida vähk ei ole puudutanud? ma arvan, et sellist perekonda ei ole. meil kõigil on mõni perekonnaliige, kes on selle haigusega kokku puutunud, ka minul näiteks. ning loomulikult ei peaks tegelema selle haigusega siis, kui see on avastatud, loomulikult siis on see ka oluline, aga me peaksime üritama seda haigust ära hoida. me teame, et on väga palju vähjaliike, mida on võimalik ära hoida. kui vaadata oma liikmesriikide tervishoiueelarveid, siis me näeme et, et kolm protsenti kõigist äh, avaliku sektori äh, kulutustest läheb ennetusele ja üheksakümmend seitse protsenti ravile. Äh, seda olukorda pole kerge muuta, aga me peame seda tegema. nüüd kõneldes sellest konkreetsest haigusest, siis kõige olulisem programm, mille puhul minu teenistused võivad aidata, on ehk see, et loomulikult hariduskampaaniad on olulised, aga ah,. Äh, screen imine on kõige olulisem, äh, viidates siis äh, näiteks rinnavähi screen imine on väga paljude elu päästnud, ähm, aga seda peab tegema korra, korrapäraselt ja me saame siin liikmesriike aidata ning loomulikult need üldised asjad, mida ma juba varem mainisin, äh, võitlus konkreetsete hai-, krooniliste haigustega, suhkrutõbi, südame-veresoonkonna haigused, äh, näiteks, mis põhjustavad Euroopa Liidus ka väga palju surmasid. tuleb võidelda haiguste põhjustega, mis on seotud äh, toitumise, alkoholi, tubakaga, tuleb soodustada kehalist tegevust ning äh, meil on teatud sihtmärgid, need ei ole kerge saavutada, aga need äh, eesmärgid võib siiski paika panna selleks, et äh, vähja esinemissagedust vähendada, aitäh. härra Barnjuu järgmisena härra Borg, Borg, te olete korduvalt öelnud, et te soovite olla volinik, kes kavatseb kõneleda ausalt ja siiralt ja läbipaistvalt ma loodan, et eh, ma tahaksin ühest valdkonnast nõuda lähedalt eh, võib-olla rohkem läbipaistvust, kui teie eelkäija seda üles näitab eh, nimelt avaldati hiljuti, Kontrollikoda avaldas hiljuti raporti nelja Euroopa ameti kohta. kui teie oleksite volinik ning vastavalt Kontrollikoja raportile ei olnud üheski nendest ametitest ebasobivat huvide konflikti. mida teie teeksite, kui tekiks selline olukord, kui on huvide konflikt? Eh, kas te olete valmis ümber hindama need riskid, mis võivad tekkida näiteks aspartamiga seoses? Eh, või näiteks eh, meie kolleeg Pet-, see küsimus, mille esitas kolleeg Peterle aitäh selle küsimuse eest, mulle tundub, et see puudutab väga olulist valdkonda, see on minu jaoks äh, üks peamisi prioriteete. tervishoiu valdkonnas meil on kaks äh, sõltumatut ametit, EFSA äh, Parmas ja EMA Londonis. ning ma olen kursis Kontrollikoja raportiga Äh, mis käsitles tervet rida sõltumatuid ametneid ja iga, ja selles raportis äh, leitakse, et kõigi nende ametitega on seotud puudused. EMA ja EFSA olid nende ametite hulgas, kus neid puudusi oli kõige vähem, aga see loomulikult ei ole mingi lohutus. ning äh, ma pean kinni selle raporti soovitustest, eriti sellepärast, et EFSA ja EMA pea mitte olema üksnes sõltumatud, vaid neid tuleb näha ka sõltumatutena, nagu te teate, äh, poliitikas on see, kuidas asju nähe, nähakse, tihtipeale sama oluline kui tegelikkus ise ja samas äh, toetagem neid ameteid, ärgem äh, laimakem neid, sest et see ei ole meie huvides Äh, äh, ma ütlesin kunagi kellelegi, et niipea kui EFSA muutub populaarseks, niipea hakkan mina muretsema, sellepärast et äh, teda tihtipeale kritiseeritakse, et ta on liiga karm, mis puudutab nende terviseväiteid või kritiseeritakse, et ta on liiga leebe ja tavaliselt tõde on kuskil vahepeal. jah, ma kavatsen ellu rakendada meetmeid, et ei oleks mingit huvide konflikti, eriti mis puudutab äh, Äh, just äh, töölevõtmist äh, ja, ja seda, mis juhtub selle järel, aga me peame tege-, tegutsema ühiselt teiste volinikega, selleks et meil oleksid ühised eeskirjad huvide konflikti puhul, mis puudutavad siis kõiki ameteid ja mitte ainult ühte. loomulikult kõikidel ametitel on oma eripärad, aga meil on vaja ka selliseid üh-, üliseid, ühtseid reegleid, aga see ei sõltu ainult minust loomulikult. aitäh! Sofi Okoni, viiskümmend sekundit aspartami küsimusele jäi vastamata. vabandust, see jääbki vastamata. proua Okuni, aitäh, äh, volinikukandidaat ja tere tulemast Euroopa Parlamenti. mul on kaks küsimust. esimene, mina tegelen selles komisjonis just toiduainete küsimustena, aga äh, ma olen veinide märgistamises <laughs> veiseliha märgistamise äh, küsimuses raportöör, te ütlesite, te kõnelesite äh, oma sissejuhatavas sõnavõtus, et teil on järgmisel aastal plaanis esitada ettepanek äh, selle valdkonna kohta ja millised on siis ähm, teie kavatsused, te teate, et Euroopa Parlament suhtub sellesse küsimusse väga valvsalt ja teise küsimus, Lissaboni lepingus saadik alates on Euroopa Liidul uued pädevused spordisektoris Äh, see on väga oluline rahva tervishoiu seisukohalt. mida te kavatsete selles valdkonnas teha? härra Borš, palun. mis puudutab nüüd loomade kloonimist, siis ma juba ütlesin, et me tuleme välja ettepanekuga. nii et juuniks kaks tuhat kolmteist oleme me komisjonis loodetavasti vastu võtnud direktiivi kloonimise kohta. me kõik teame, mis möödunud korral juhtus, nii et, et õppigem nendest kogemustest, ma ei nimetaks neid vigadeks, õppigem siis kogemustest. praegu ei ole Euroopa Liidu seadustes midagi, mis keelaks loomade kloonimist toiduks. minu arvates ei ole selline asi õige ma arvan, et loomade kloonimine toiduks tuleks Euroopa Liidus keelata. aga hetkel meil ei ole selles valdkonnas seadusi ja miks ei ole? me peaksime endale selle küsimuse esitama. ja teate, mis juhtus, kui seda viimasel korral üritati teha, me peame nüüd edasi liikuma, nii et, et loomade kloonimine oleks keelatud Äh, probleem ei ole tegelikult seotud äh, parlamendi ja nõukoguga. probleemid on tegelikult äh, seotud rohkem toiduainete märgi, märgistamisega, ma pean siin silmas siis kloonitud loomse toidu märgistamist, pärast mitmendat põlvkonda see märgistamine veel on vajalik ja nõnda edamalikult pean nõu pidama teiste volinikega, sellepärast et me peame läbi viima ka mõjuhinnangu, aga mina igatahes kavatsen äh, Äh, et võetakse direktiiv vastu juunis kaks tuhat kolmteist, mis uuendtoitu puudutab, siis äh, siin ma arvan, et mitte mingeid probleeme ei teki. nüüd, mis puudutab sporti, siis ma juba mainisin kehalise tegevuse olulisust äh, selleks, et haigusi ennetada. nii et, et sel määral, mil võimalik, minu talitused aitavad edendada sporti, eelkõige noorte hulgas aga tuginedes oma isiklikule kogemusele ei ole kunagi liiga hilja, inimese keha suudab sportimisega kohaneda. aitäh, Glenis Vilmet, aitäh. Te mainisite tervisealaseid väiteid. komisjon ei ole äh, endiselt pakkunud välja mingeid toiduainete profiilide ülemmäärasid. kahe tuhande kuuendal aastal me siin parlamendis arutasime seda, kui näiteks võib ka terviseväiteid kasutada toiduainete puhul, kus on tohutul hulgal suh-, suhkurt, siis on midagi ju valesti ja mis puudutab nüüd laste piimasegusid äh,, Äh, siis ka siin on äh, tootjad üritanud äh, seadustest mööda hiilida. ma tahaksin teada, millised on teie ettepanekud toiduainete profiilide osas, kas te kavatsete näiteks laiendada ka neid, pikendada neid keelde, mis näiteks piimasegudel, laste piimasegudele on kehtestatud, aitäh. härra Borš, nagu ma juba varem mainisin tegemist on valdkonnaga, mille eest EFSA-t on väga palju kritiseeritud. miks? Äh, sellepärast, et äh, kui neid äh, terviseväiteid läbi vaadati, siis selgus, et väga paljud neist on puudulikud. või tegemist ei olnudki tegelikult tervisealaste väidetega. ja ma tahaksin öelda, et me ei keela Äh, selliste väide, äh, me ei keela selliste toodete müüki ära, me lihtsalt keelame sellised eksitavad väited tervise kohta. mõnikord äh, kritiseeritakse EFSA-t justkui tahaks EFSA toiduaineid ära keelata. EFSA ei keela toiduaineid ära. EFSA lihtsalt ütleb, et see konkreetne tervisealane väide nagu, nagu see toode parandaks seedimist või aitaks kaalus alla võtta, lihtsalt ei vasta tõele ja, ja seetõttu tarbijat ei tohi eksitada. mis puudutab nüüd toiduainete profiili, siis ähm, pean kinni sellest, mis äh, seadustes kirjas on. Äh, komisjon pakkus vastava õigusakti välja, nõukogu on selle heaks kiitnud, selle on ka heaks kiitnud parlament, parlament, nüüd tuleb see loomulikult ellu rakendada aga me ei hakka siin looma mingeid uusi seadusi, me lihtsalt äh, räägime millegi äh, ellurakendamisest, äh, mida on vaja ellu rakendada ning loomulikult peame hoolitsema traditsioonilistest toitudest, toit, traditsioonilistest toitudest peame neid kaitsma, aga me peame tõesti selle toiduainete profiili küsimuses edasi liikuma, põhjuseks on see, et äh, endiselt on võimalik esitada neid eksitavaid tervisealaseid väiteid, öeldes, et see konkreetne toiduaine Äh, soodustab ähm, äh, mingis äh, vallas, aga võib-olla suurendab ohtu muus vallas, näiteks selles on küll jah, vähem soola, aga samas võib seal olla rohkem suhkurt. ja see on üks viis jällegi, kuidas inimesed ennast eksitavad, aitäh! nüüd me võime õnnitleda kolleegi kümnenda aastapäeva puhul, mida praegu tähistatakse. see on kindlasti meie jaoks väga oluline amet järgmiseks annan viiekümneks sekundiks sõna kolleeg Antoleskule. aitäh! meil on ju tegemist finantspiirangutega ja kulude kärpimistega, millel ei ole varasemast perioodist näiteid. see puudutab ka Euroopa Liidu elanikkonnale terviseteenuste osutamist. see on erakordselt keeruline olukord, sest väga paljud, kes põevad kroonilisi haiglusi, on seatud nüüdsest väga keerulisse olukorda. jah, meil on tarvis tervishoiu vallas ühtekuuluvuspoliitikat nagu ka majanduse valdkonnas, sellega ma olen teiega nõus, kuid ma tahaksin meeleldi teada, kas te kavatsete öö, äh, tõe, tõepoolest võidelda selle eest, et et sõltumata liikmesriigi kodakondsusest oleks kõikidel Euroopa Liigi kodanikele tar-, ka tagatud võrdne juurdepääs meditsiiniteenustele? härra Borg, jah, see saab olema üks minu prioriteetidest. seda sellepärast, et Euroopa Liit põhineb mitmetel ideaalidel, vabadus, õiglus, ühinemine mitmekesisuses, aga Euroopa Liit on seotud ka solidaarsusega. mitte ainult sõnalise solidaarsusega, mis on kirjas deklaratsioonides, aga seda tuleb rakendada mitmes valdkonnas. ja solidaarsus tuleb tagada ka tervishoiusektoris see on konkreetse näide selle kohta, kus jõupingutusi tuleb suurendada ja mis puudutab konkreetseid samme, siis mul tuleb meelde kohe üks asi konkreetselt tuleb äh, kaasfinantseerimismäärasid toetada nende liikmesriikide puhul, kus ähm, RKT on üheksa, vähem kui üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu keskmisest ja tuleb diskrimineerida nende poolt. diskrimineerimist ei tohiks alati keelustada, teinekord äh, ju ometigi tuleks rakendada positiivset diskrimineerimist ja see ei puuduta mitte ainult äh, näiteks naiskvoota vaid puudutab ka tervishoiuvaldkonda. Nendel on, kellel on lisatoetust vaja, peaksid teda saama. ja selline diskrimineerimine tegelikult ei ole diskrimineerimine, kuivõrd positiivne diskrimineerimine ei olegi diskrimineerimine, vaid solidaarsus. see on diskrimineerimise moto, metamorfoos äh, hoopis solidaarsuseks võib-olla kõik ei ole minuga selles küsimuses nõus, aga ma arvan, et need, kellel on tõesti aba, abi vaja eh, tervishoiusektoris, eh, peaksid ehm, seda saama. ja veel ei tohi kunagi unustada seda, et ka vaestel inimestel on õigus eh, tervishoiule, mitte kehvale tervisele see ei ole mitte ainult majanduslikus mõttes oluline, vaid vaesus on ju otseselt seotud haavatavusega ja haavatavus on äh, Äh, relatiivne ja võib puudutada vaesust ja nii edasi, aga järgmisena saab sõna härra proua Schnellhardt. härra Schnellhardt. aitäh, lugupeetud volinikukandidaat, kui me räägime tervishoiustrateegiast aastateks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat neliteist, siis me räägime äh, inimeste ja loomade tervishoiust. selle strateegia alusel töötati kuulutati välja, et võetakse välja, võetakse vastu terve rida uusi seadusandlikke akte, mis puudutavad öö, äh, loomasööta, lemmikloomade transporti ja muud sarnast. kas seda teemat kavatsetakse siiski päevakorda jätta? Äh, mul on jäänud mulje, et et eh, siin tehakse teatud katsed asju viivitada, kas komisjon eh, kavatseb seda teha või kavatsetakse kogu see, eh, kogu see küsimustik esitada seadusandluse, seadusandliku paketina? härra Borg, jah, selle paketi mõte tuleneb äh, komisjoni tegevuskavast esimese kvartali kohta aastal kaks tuhat kolmteist. see on väga oluline pakett, see võtab kokku juba selle, mis on saavutatud, aga äh, arendatakse siis edasi. ja niimoodi siin äh, ilma ettevalmistamata rääkimata, rääkides ma ütleksin, et on palju asju, mis on mureks paljudele, antibiootikumide resistentsus loomade puhul, mis mõjutab otseselt ka inimtervist see on asi, mille puhul tuleb kindlasti vaadata, kas äh, seadusandlust siiski rakendatakse õigesti. sellepärast, et äh, inimestele või loomadele antibiootikumide äh, söötmine, kui see ei ole vajalik, mitte ainult ei vähenda resis-, mitte ainult resistentsust ja ei ole problemaatiline mitte ainult meie tervisele, vaid neid mõjusid on ka laiemaid kui kasutatakse antibiootikume liialt äh, ka loomade puhul, siis antibiootikumide eluiga väheneb veelgi ja see mõjutab otseselt ka meie ravimitööstust. sellepärast, et nad äh, äh, finant-, nad ju rahastavad seda uurimustööd ja investeeringud äh, ausalt öeldes äh, kannavad vilja väga lühikest aega ja see kõik äh, Ähm, lõhub äh, ravimitööstuse struktuuri. nii et kindlasti see pakett äh, on meil äh, võetud sihikule, me pöörame sellele piisavalt tähelepanu, ma olen veendunud, et see ka meie jõustamispädevust suurendab. mitte ainult selle konkreetse juhtumi puhul, antibiootikumide puhul, vaid ka teiste valdkondade puhul, mis puudutavad näiteks siis taime tervist äh, Eh, loomatervist ja ka eh, seemneid, eh, sellepärast et seemned, ärge unustage, kui neid kont-, ei kontrollita, võivad ka potentsiaalselt väga kahjulikud olla. aga ma olen veendunud, et järgmise aasta esimese kvartali jooksul me hea paketini jõuame. järgmisena härra Griffin. härra Griffinit ei ole saalis. siis me oleme teise ringiga lõpule jõudnud tuleme siseturukomisjoni küsimuste juurde ja selle juhatab sisse minu kolleeg Malcolm Harbour. suur tänu, äh, Mattias, ja ma tahaksin keskkonnakomisjoni, meie komisjoni liikmete nimel äh, väga tänada, et andsite meile võimaluse mm, ka omalt poolt äh, esitada küsimusi volinikukandidaadile tarbijaküsimuste ja siseturu küsimuste osas, äh, mille eest äh, ta ka siis hakkaks vastutama, kui ta ametisse nimetatakse. tuletan meelde, et meil on seitse pikka küsimust seitsmelt kolleegilt, see on siis minutiline küsimus, kaheminutiline vastus, neljakümne viie sekundiline lisaküsimus ja siis minutiline vastus ja siis kolm lühikest küsimust ja sissejuhatuseks. ma tean, et keskkonnakomisjoni äh, kolleegid äh, väga karmilt äh, peavad ajast kinnipidamist silmas mul on äh, väga hea meel, äh, et härra Borg oma avasõnades ütles, et ta mm, tahab äh, võidelda tarbija huvide eest ja ta tahab, et tarbijate huvid oleksid ähm, tagatud kõikides siseturu ülesehitust puudutavates seadusandlustes. meie komisjon piirab, pöörab sellele ka väga küs-, tähelepanu ja härra Schwab. aitäh härra volinikukandidaat, te ütlesite oma sissejuhatavas kõnes, et tarbija äh, kaitse peaks muutuma reaalsuseks. ma olen veendunud, et äh, see tekitab meis kaks põhimõttelist küsimust. esiteks, kuidas meil õnnestub juba vastu võetud õigusakte tõepoolest liikmesriikides ka ellu viia, iseäranis siis, kui tegemist on direktiividega ja teiseks, ja kuidas me rakendame nii, et, et see oleks kõikide tarbijate suhtes võrdne. paljud uurimused on näidanud, et tarbijatel käib üle jõu olla kursis kõikide seadusandlike aktidega, mis on vastu võetud tema, nende endi huvides. kuidas te suudate tagada, et me saavutaksime tarbija teavitamise? suur tänu ajast kinnipidamise eest, härra Borg, vastus teile on üsna mitmeid vahendeid, mida me saaksime kasutada. see, kas me neid kasutame õigesti, tõhusalt, äh, see on juba teine asi. kui äh, me anname järgi äh, jõustamise alal, siis oleks see ebaõiglane tarbija suhtes ja ka nende suhtes, kes peavad reeglitest kinni kui ei ole midagi, mingisugust vahet nende vahel, kes reeglitest kinni peavad ja kes reegleid rikuvad, siis ei ole reeglitel üldse mitte mingisugust mõtet. reeglid on vastu võtnud Euroopa Liit kaasotsustusmenetluse läbi. see protsess ise on väga raske. ma olen sellega ka varem olnud äh, sellest teadlik, aga nüüd ma näen, kui raske see on ja mulle tundub, et kui on terve ühisturu jaoks võetud vastu seadusandlus, siis ei tohiks lasta rakenduses tekkida suuri lõhesid. ma kavatsen osaleda sellel tippkohtumisel, mis koondab tarbijakaitse eest vastutavad ministrid loomulikult on võimatu sajaprotsendiline jõustamine kõigi seadusandluste puhul igal pool, aga jõupingutusi tuleks äh, tõsta ja mingisugused reeglid meil juba on äh, ja vahendid selle jaoks välja kujundatud, näiteks ähm, tarbijakeskused ja nii edasi. aga ka kohtuvaidlused. minu äh, kogemused juristina, ma viisteist aastat tegutsesin aktiivselt juristina, käisin kohtus äh, ise kohal, ma ei olnud mingisugune teoreetik, on näidanud seda, et kui me ütleme tarbijale, et tal on alati kohtusse pöördumise võimalus, äh, siis jah, võib-olla see paberil nii on, aga tarbija jaoks on see väga raske, see on väga kallis ja väga paljud inimesed ei taha üldse kohtumajja sissegi minna. ja ma arvan, et me peaksime sellepärast välja tule-, välja töötama uued meetodid ja need on juba väljatöötamisel, kus tarbija võib äh, Äh, lahenduse leida mingisuguse alternatiivse lahendusmeetodi läbi, mis oleks kiirem ja vähem kulukas. sellepärast, et jõustamine tähendab ju ka seda, et millised on tarbijate õigused probleemide lahendamiseks. kõige olulisemad on ohutus, informatsioon, haridus, aga ka kohtuvõimalused ja ma arvan, et Euroopa Parlament on päris hästi öö, äh, otsustanud, äh, kui ta otsustas selle õiguse laiendada ka online äh, kaubatehingutele, et kui inimene ostab raamatu internetist või mis iganes. suur tänu, lisaküsimus, härra Schwab. härra esimees, voliniku vastuse lisaks tähendab see seda, et meil kasvab piiriüleste äh, vaidluste arv, juriidiliste küsimuste arv, mida on vaja lahendada piiriüleselt tarbijate huvide kaitseks. mida te kavatsete teha, et seda oleks võimalik teostada? härra Borg, neid äh, meet-, meetodeid on äh, teisigi, näiteks äh, taluvustabel. tarbijakaitse tulemustabel on väga kasulik asi, teinekord öeldakse, et see on liiga kallis, aga minu meelest on ta väga tõhus vahend. tõhus mitte ainult rikkujate väljatoomiseks, vaid äh, ka selleks, et teistel oleks võimalus äh, teie tegevust hinnata äh, ja hinnata ka positiivselt, nii et jah, üks mõõde on, et sellest tabelist on kasu häbistamiseks, aga teisalt kasu ka kiitmiseks. minu kogemus on näidanud muidugi, meie riik on selle Äh, nimekirja lõpus ja, ja me tunneme piinlikkust selle üle. minu meelest poliitilised sanktsioonid on väga olulised lisaks juriidilistele sanktsioonidele, nii et meetmeid on, kuidas jõustamist parandada, me peame ajaga kaasas käima, kui me ei arvesta sellega, mis tegelikult toimub e-kaubanduses, siis me jääme seadusandlusega maha tegelikkusest. ja see on väga ohtlik äh, vabale siseturule, kus on üle poole miljardi äh, Eh, tarbija. sest et eh, jah, meil on nii, et kui sa tootega turule tuled, siis see võib potentsiaalselt jõuda poole miljardi inimeseni. suur tänu, Evelyn Gebhardt, keda ma eh, soojalt tervitan siin kuulamisel. hea president. aitäh, härra Harbour, härra volinikukandidaat esimeses vastuste ringis rõhutasite te korduvalt põhiõiguste hartat ja lähimuse põhimõtte rakendamist. vaat ah, nüüd ma tahaksin seoses sellega küsida teie käest midagi täiesti konkreetset. esiteks, volinik Reding valmistab praegu ette seadusandlikku ettepanekut. kas te toetate eh, volinike kolleegiumis proua Redingit. ja teiseks, Euroopa Komisjon soovib Euroopa Komisjonilt ettepanekut naiste võrdõiguste tagamiseks Euroopa Liidus, kuid me näeme, et Euroopa Komisjoni programm midagi niisugust ette ei näe. kui teid valitakse volinikuks, kas te toetate nendes ettevõtmistes volinik Barniet või mitte? Uh, ma olen veendunud, äh, et te küll vastate sellele küsimusele, aga tuletan siiski komisjoni liikmetele meelde, et ega teie selle portfelli eest ei vastuta. härra Harbour, ma ei taha siin tarka meest mängida, aga vastus on jah ja jah see on minu vastus teile aga loomulikult ma peaksin vist põhjendama, miks ma vastan kaks korda jaatavalt. kvoodid. osaliselt katab seda põhiõiguste harta, sellepärast et põhiõiguste harta keelustab soopõhise ähm, diskrimineerimise, aga lubab positiivset diskrimineerimist äh, alaesindatud soo puhul. Äh, see võib kehtida siis ka meestele teoreetiliselt, aga üldiselt meestele, naistele. Äh, kvootidega mul probleeme ei ole loomulikult tuleb kõigepealt äh, vaadata täpsemalt läbi selle ettepaneku elemendid. üsna palju on esitatud reservatsioone valitud kohtade osas, aga mis puudutab ettevõtete nõukogusid, siis ma arvan, et miks mitte. miks, sellepärast et kui tõesti kõik muud meetmed kukuvad läbi, siis tuleb usaldada kvoote panga and-, pangakontod, ma rääkisin sellest äh, oma sisse juhatuses andsin teile lubaduse, ettepanek tuleb arutusele, see tuleb läbi rääkida äh, volinik Barnier'ga, aga see on asi, mis puudutab meid kõiki. see on asi, mis tarbija jaoks tähendab palju. see on midagi väga konkreetset, see ei ole sugugi midagi ähmast ja, ja haaramatut. see on asi, mis äh, kõikide inimeste elu mõjutab, see tagab suurema läbipaistvuse äh, Äh, annab võimaluse pangakontosid lihtsamini vahetada, äh, pangakontodega seotud teenustasud äh, vähenevad ja nii edasi. ja veebruaris kaks tuhat kolmteist peaks asi vastu võetama ja ma olen positiivselt meelestatud. Teil on lisaküsimus, proua Gebhard? täiendav küsimus, see ei puuduta mitte läbipaistvustega kontode vahetamist, vaid asi on selles, et igal kodanikul peaks olema juurdepääs, võimalus konto avada. Te rääkisite algatustest, see on väga ettevaatlik lähenemine, mina tahaksin, et kodanikel oleks õigus nõuda see, oma õiguste teostamist. I fully agree. ma olen teiega täiesti nõus kõige olulisemad asjad äh, pangakontode puhul on juurdepääsetavus pangakontole, see on tänapäevases ühiskonnas sama oluline kui isikutunnistus, läbipaistvus teenustasude kohta ja muidugi pangakontode vahetamise kohta. Äh, direktiivi äh, pealkiri ilmselt vist saab olema juurdepääs pangaarvetele ja see peaks siis sellest tõesti õiguse tegema. suur tänu, härra Manders, teil on üks minut Äh, suur tänu, äh, härra esimees. austatud äh, härra Borg, me oleme jõudnud nüüd siis täna tarbijaküsimuste juurde. Euroopa tarbija, kes olete ka teie, peab olema kaitstud. Te teate, et volinik Talli pidi tagasi astuma oma ametist süüdistuste najal, mida ei ole tõestatud meie arvame, et Olav peaks sellised rikkumised kõigepealt läbi vaatama. härra Tali pühendas väga palju tähelepanu ennetavale tervishoiule. ta toetas seda, et noorsoo koolitataks selles osas, et nad langetaksid teadlikemaid valikuid oma ostude ja tervise osas. järgmine küsimus, kuidas te ta tahate tagada selle, et tarbija ja patsient äh, omavad juurdepääsu uuenduslikele ravimitele? mitte ükski nendest küsimustest ei ole meie komisjoni äh, pädevuses, aga ma suhtlen, suhtun kannatlikult äh, härra Mandar, siis esimene küsimus ja Olafit puudutav tegelikult ei ole praeguse kuulamise teema, aga härra volinikukandidaat ise otsustab, millele ta vastab. ma arvan, et me peaksime olema ettevaatlikud. ja ma pean selles küsimuses ettevaatlikult lähenema asjale. ma olen härra Talliga teinud koostööd valitsuses ja ka mujal. ma loodan, et härra Tallile antakse võimalus oma seisukohtade kaitsmiseks, aga rohkem ma selle kohta ei öel-, ütle, ma, härra Talli on tagasi astunud, tuleb asendada äh, tema kellegagi härra, meie valitsus on mind selleks asenduseks välja pakkunud, aga loomulikult äh, minu mõtted on uued ja värsked, aga jätkan ka härra Talli tööd, aga Olavi kohta ma ei kommenteeriks. nüüd äh, mis puudutab äh, ähm, kursuseid noorsoole toitumise kohta, need peavad jääma vabatuhtlikuks sellepärast et äh, kui ähm, me selle kohustuslikuks seame, siis tulevad lõpuks ka mingisugused abielukursused ja nii edasi. aga need asjad on olulised äh, selleks, et harida noori inimesi ja, ja inimesi, et, et ei tohi, mitte selle kohta, et mida tohiks süüa ja mida ei tohiks süüa, vaid tuleb teavitada äh, kodanikke ka selle kohta, mida nad endale sisse söövad nüüd uued ravimid, me oleme alati innovaatilisusele avatud, ka alternatiivsetele ravimitele. on neid, kes üldse ei taha tablette süüa ja äh, valivad alternatiivsed ravimi, ravivahendid ja tarbijal ja patsiendil on õigus valida ravimeetod, millesse ta usub, sellepärast et sellega kaasnevad ju ka öö, äh, öö, äh, psühholoogilised elemendid ma tean, et see direktiiv alternatiivse meditsiini osas on tulemas ja äh, tulemas on ka uuring selle kohta, kas ravimitele on piisavalt juurdepääsu, olgu tegemist siis vanade või uute ravimitega, traditsiooniliste ravimitega või alternatiivsete ravimeetoditega. selles küsimuses äh, jätkem tarbijale vabadus valida tagagem ainult nende ravimite turvalisust, see on kõige olulisem ja meil on selle jaoks Euroopa Ravimiamet Londonis, kes on sõltumatu amet, kes peaks ähm, suutma tagada sõltumatus oma hinnangutes, aga üldiselt äh, sellega see asi lõpeb. suur tänu! ma ei luba lisaküsimust, äh, sellepärast et mitte ühtegi teie küsimust, äh, teie küsimus ei puudutanud meie komisjoni küsimusi proua Turunen saab järgmisena sõna. suur tänu. Äh, minu küsimus puudutab äh, kommertstegevust. Te rääkisite toodete ohutusest, rääkisite pangakontodest, aga midagi uut äh, nagu tulemas ei ole selles küsimuses. millised oleksid teiepoolsed ettepanekud, mida teie pakuksite välja tarbija äh, Ähm, olukorra parendamiseks. ja ma tahaksin pöörata tähelepanu, härra esimees, ühele küsimusele veel siin. see on asi, mis on oluline kõikide poolikut, poolinike puhul. tõesti, see on asi, ähm, mis on oluline. Te rääkisite viiesajast miljonist kodanikust, äh, härra volinik, mida te arvate põhiõiguse, põhiõiguste harta artiklist kakskümmend üks, millele te ise viitasite? Te olete ju olnud selle artikli vastu, kui te olite äh, vastu omasooliste äh, partnerite tervishoiukindlustuse puhul. ma vabandan, et ma selle küsimuse pean uuesti esitama. härra Borg mitte ainult äh, siseturu pärast äh, ei, ei arvama, et need õigused tuleks kaitsta, vaid sellepärast, et see on õige asi. artikkel kakskümmend üks on meie põhiõiguste hartas, see on üle võetud ka Malta seadusandluse artikkel kakskümmend üks on üle võetud kogu äh, saba ja karvadega meie seadusandlusesse läbi äh, Äh, muudatusettepaneku naiste ja meeste võrdõiguslikkuse seadusandlusesse. mina seda sammu toetasin. kui ma toetasin äh, seda oma äh, koduriigis, miks ma peaks seda toetama ülejäänud Euroopas, ma kinnitan teile seda, et see on nii. ja ma tõin juba konkreetseid näiteid selle kohta, et kuidas seda asja võiks tegelikult teha sellepärast et isegi kui põhiõiguste harta kakskümmend üks artikkel on vastu võetud, ei saa keegi meist siin saalis öelda, et nende koduriigis äh, järgitakse kahekümne esimest artiklit äh, täies mahus ja igal pool ja alati iga volinik peab tagama selle, et artikkel kakskümmend üks, mis ei ole ju ainult piiratud tervishoiu või muude küsimustega, rakenduks kõikidel aspektidel. ma olen natukene eriarvamus on selles osas, et te ütlete, et tarbijate jaoks ei ole tehtud uusi algatusi. kõigepealt EDR on triloogi jõudnud. lisaks sellele tarbija tegevuskava, see ei ole küll algus, algatus, kuid on selle sees terve rida eh, tegevusi ette nähtud lisaks sellele on tulemus, on seesama pangakontode ja pangaarvetele juurdepääsu direktiivi ja loodetavasti jaanuariks esitatakse ka tooteohutusalane ettepanek. seda teeks siis meie koostööd teiste volinikega, sealhulgas volinik Tajaniga mina keskenduksin mõnele üksikule edukale äh, algatusele, selle asemel, et esitada väga palju algatusi ja samas ühtegi neist lõpule viimata. mina olen fokusseeritud äh, inimene ja kui te mind nimetate ametisse, siis äh, jah, mul mandaadi, mandaati ei ole veel, ei ole enam väga palju järgi jäänud, aasta ja kümme kuud aga ma kavatsen fokusseeritult tegutseda sellel lühikesel ajal. loomulikult, eks minu töö puudutab ka tulevikualgatustele tee sillutamist, aga ma kavatsen keskenduda üksikutele ja väga edukatele algatustele. proua Turunen, lisaküsimus. Thank you very much, then a follow-up. suur tänu ja nüüd lisaküsimus. väga palju on räägitud kollektiivhagidest siin kojas ärge tuuge sisse uut küsimust. Need asja on omavahel seotud. see on asi, äh, millega on tegeletud tarbija valdkonnas äh, ähm, palju, aga midagi uut ei ole ja minu küsimus on, et kas see uus asi võiks olla kollektiivhagid ja tuleksin uuesti tagasi selle artikkel kakskümmend üks juurde, sest see näeks ette ka äh, aktiivset toetust seksuaalvähemuste Äh, raamistikule. kas te kavatsete toetada ka arengutööd, mis hõlmab seksuaal- ja reproduktiivtervist ja et ka sellele antaks rahandeid, ka see, rahavahendeid, see oleks ka teie pädevuses volinikuna? härra Borš, äh, jah, jällegi raske ülesanne, üritan antud aja raames vastata. jah, kui proua Reding äh, algatuse teeb, tema vastutab õiguste eest, siis ei ole mul mitte mingisugust põhjust äh, selliseid programme toetada, kui need vastavad põhiõiguste hartale artiklile kakskümmend üks. nüüd äh, need arenguprogrammid, mis on tegelikult arenguvoliniku teema, selles osas olen ma juba vastanud äh, ja mitte midagi ei kavatse ma ette võtta või ei plaani ette võtta, mis õõnestaks seda, milles on kokku lepitud loomulikult seda siis, kui need programmid vastavad liikmesriikide seadusandlusele. nüüd eh, kollektiivhagid. ma oleks, mulle oleks meeldinud rohkem, kui te oleksite küsinud minu isiklikku arvamust. minu isiklik arvamus on selge, ma toetan kollektiivhagisid. ja toetasin ka Malta parlamendis eh, eelmisel aastal suvel vist selle eest, et esimest korda Maltas äh, toodaks sisse kollektiivhagisid puudutav seadusandlus. ma olen statistikat uurinud. kaheksateist kahekümne seitsmest liikmesriigist on juba kollektiivhagi puudutava seadusandluse vastu võtnud ja see on minu meelest positiivne. pool sekundit, äh, härra esimees Te saate aru, et igasugune direktiiv selles osas äh, nõuab koostööd teiste volinikega ja ma arvan, et see oleks minust natukene alatu äh, ja äh, ülbe, kui ma ütlen, et me peaksime tegema täpselt nii, aga samm tuleb astuda ja ma olen teiega nõus, et mingisugune samm tuleb astuda. aitäh! ja ma äh, vabandan nende ees, kes meid interneti vahendusel jälgivad, näib, et meil kaameraga on midagi juhtunud. Adam Piilan järgmisena Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie desygnowany suur aitäh! E, suur aitäh, volinikukandidaat. E, meie komisjon on üritanud e, parandada tarbijate olukorda, anda neile rohkem võimu, parandada nende olukorda niimoodi, et nad tõesti saavad teha teadlikke valin-, valikuid ma tean, et teil on väga suured kogemused koostöös Malta parlamendiga, nii et, et ma olen täiesti veendunud, et te olete sama hästi valmis tegema koostööd ka Euroopa Parlamendiga, ma loodan, et võime selles osas teie peale loota. minu küsimus mida te kavatsete teha selleks, et tarbijakaitsepoliitika oleks prioriteet äh, kõigi nende erinevate poliitikate vallas? Te ütlesite, et te olete tarbijate eestkõneleja. kuidas te siis kavatsete tarbijaid äh, kaitsta Äh, kui asi puudutab teistes valdkondades tehtud. ja ma tean, et see on ka nõndanimetatud tarbijate strateegia üks prioriteete. härra Borg, palun. juhindun harta artiklist kolmkümmend kaheksa harta artikkel kolmkümmend kaheksa sätestab, et ühenduse poliitikad hoolitsevad selle eest, et on tagatud kõrge tarbijakaitse tase mis äh, puudutab äh, nüüd seda, et äh, tarbijakaitse tuleks jätta ainult Tarbijakaitsekomisjoni pädevusse, siis mina leian, et iga peadirektoraat, mis tegeleb Euroopa Liidu poliitikatega, peab hoolitsema selle eest ja ma tsiteerin jällegi, peab äh, hoolitsema selle eest, et oleks tagatud kõrgetasemeline tarbijakaitse. kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et öeldakse, et tarbijakaitsega tegeleb äh, proua Reding või kui te mind ametisse kinnitate, siis on see härra Burgi pädevus ning teised volinikud ei pea tarbijakaitsele üldse tähelepanu pöörama. tegemist on mandaadiga, mis tuleneb hartast me peame kõikides valdkondades järgima tarbijakaitse põhimõtteid ning tarbijakaitses tegevuskava tugineb just nendel põhimõtetel, mida ma mainisin, äh, sealhulgas siis ka jõustamisel ja hüvitamisel. Äh, mind huvitab see hüvitamise asi vägagi. ma ei tahaks sellel küll väga pikalt peatuda äh, ma arvan, et nendest põhimõtetest, mida ma mainisin siin, kõige olulisem on just nimelt see hüvitamine, sellepärast et kui tarbijatel on õi-, õigused, aga neil ei ole kiiret äh, hüvituse võimalust või jõustamise võimalust, siis on asi halb. nii et, et minu prioriteediks on just nimelt hüvitamine ja ka selle eest hoolitsemine, et tarbijakaitse Äh, puudutab kõiki valdkondi äh, komisjonis ja ka teistes institutsioonides. aitäh. täiuslik kahe minuti vastus. härra Pill on täiendav küsimus. aitäh Äh, täiendav küsimus puudutab tarbijate harimist ja teavitamist. kas te arvate, et need mehhanismid, mis meil praegu olemas on selleks, et tarbijate teadlikkust tõsta ning tarbijakeskuste tegevus ähm, on piisav? kas koostöö erinevate instantside vahel on piisav ja kui ei, siis äh, millised oleksid edasised arengud äh, mida teie volinikuna teeksite olemasolevate mehhanismide parandamiseks? aitäh, härra Borš! Äh, palju on veel vaja ära teha, sest kui ei, seda ei oleks, siis oleks ju kõik korras. ja meid volinikke poleks enam vaja. ma arvan, et on olemas teatud vahendeid, mida tuleb täiulik, täiuslikumaks muuta ja paremaks ma juba rääkisin tarbijakaitsekeskustes, tegemist on siis äh, riiklike tarbijakaitseorganite võrgustikuga, seda võrgustikku tuleb tugevdada, arvestades, et meil on siseturg, kus on viissada miljonit tarbijat, ma juba mainisin tulemustabeleid ning äh, ma viitasin ka uuringutele äh, inimesed mõnikord suhtuvad tõrjuvalt uuringutesse, aga ma esitaksin siiski ühe näite. Äh, uuringu kohta, mis puudutas tarbijate käitumist ja see viis direktiivini, mis äh, puudutas siis pettust online kaubanduses. Äh, tänu sellele, et viidi läbi uurimus selle kohta, kuidas tarbijad käituvad, võeti vastu direktiiv, mis puudutab just nimelt online kaubandust, nimelt seda, et ostetakse siis mingi toode interneti teel ning ilma, et te ise aru saanud olete äh, äh, juba nõustunud ka teatud äh, asjadega, mis puudutavad teie õigusi või õigemini nende õiguste piiramist. tarbija ise peab ikkagi linnukesed kastidesse tegema, need ei tohi tulla sinna automaatselt. tegemist oli siis uurimisega, mille meie talitused viisid läbi nii et, et äh, ma jätkan äh, selliste vahendite kasutamist ka tulevikus, aitäh. ja nüüd Deniss Dion. aitäh. aitäh. härra volinikukandidaat, kahjuks on ju nii, et äh, samasooliseid paare diskrimineeritakse jätkuvalt neile äh, lasta ööbida ühes hotellitoas, neile eraldatakse kaks erinevat tuba, neile lasta broneerida ühistuba, äh, läbirääkimised on seni veninud nende õiguste võrd-, võrdsustamise osas. kas teie härra volinik, tõepoolest kavatsete ikkagi tões ja vaimus tagada seda, et liikmesriikides vastu võetud direktiivid ka ellu viidaks. integreeritus on väga oluline. kas te võiksite meile nimetada neid äh, täiendavaid äh, momente, millega te arvestate huvide konflikti puhul ja kuidas te üldse defineerite mõistet huvide konflikt? aitäh, härra Borš. Äh, ainuke ametikoht, mis mul praegu on, on par-, parlamendisaadiku ametikoht Maltal ja siis ka Malta valitsuse liige ma loodan, et see, et ma olen ka ühe pangaklubi liige, ei. et ma olen ka ühe klubi liige, ei hakka takistama minu tegevust. ma ei ole äh, mingi ettevõtte direktor, mul ei ole olnud mitte mingisuguseid ärilisi huve ning äh, kui ma tuhande äh, üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal ministriks sain, siis ma ka oma äh, advokaaditegevuse lõpetasin, nii et, et ma ei ole oma advokaadibüroos saanud mingeid tasusid pärast seda ja loobusin ka kõigist oma klientidest ja seda põhjusel, et ma olin justiitsminister. kujutate ette, millised äh, huvide konfliktid oleksid tekkinud, kui ma oleksin äh, oma endist tegevust ka mingi väiksemalgi moel jätkanud. ma juba vastasin küsimusele, mida teha artikliga kakskümmend üks kas me paneme selle oma kontoritesse seina peale ja kodudesse seina peale või ei, me peame seda ellu rakendama me peame rakendama seda ellu läbi konkreetsete meetmete, ma ühte juba mainisin. see puudutas siis vere annetamist, aga on ka teisi asju, näiteks Maltas seadus, tervishoiualane seadus, mille üheks kaasautoriks mina olin koos justiitsministriga, tähendab iga haigla Äh, võib siis partnerit, olgu see siis äh, samast soost või erinevast soost, pidada äh, lähisugulaseks, nii et, et nii et, et kui on sellised diskrimineerimise juhtumid ja kui neid saab lahendada tuginedes artiklile kakskümmend üheksa, siis mina igatahes selliseid samme toetan. aitäh! Eh, niisiis eh, ma sain just eh, kirja härra Leenelt, kus kinnitatakse, et õigusasjade komisjon on läbi vaadanud härra Borži huvide deklaratsiooni ning seal on trükiviga. nii et, et aga muid kommentaare ei ole nii et, et me sai, me ei saanud päris hästi aru tegelikult, millise klubi liige see oli, oli see seotud kuidagi äh, paatide või lemmikloomadega, muusikaga hoopis, bändidega. ja äh, härra Vurs ütleb, et ta on selle klubi auliige, sest see klubi lihtsalt juhtus olema minu valimisringkonnas äh, aga me ei hakka siis küsima, mis muusika ins-, instrumente te mängite ja täiendav küsimus, palun. Eh, aitäh. see, mis puudutab teie kõrvalülesandeid, siis sellekohased selgitused andsite. kuid ma ei kuulnud midagi selle kohta, aga ma tahaksin kuulda midagi selle kohta, mida te kavatsete teha diskrimineerimisdirektiiviga. kuidas te ikkagi kavatsete tagada, et artikkel kakskümmend üks leiaks liikmesriikides, nagu ka see direktiiv, täieulatuslikku rakendamist? That's again not technically part jah, jällegi tehniliselt see küsimus ei kuulu meie pädevusse, aga kui tahate, võite vastata. kogu oma poliitilise ja õigusliku karjääri jooksul olen ma võidelnud diskrimineerimise vastu ja seega ei ole mingit põhjust, miks ma seda äh, ka edasi ei tee. ma juba mainisin mõningaid algatusi, äh, millega ma välja tulin ministrina, rääkisin sellest, kuidas ma võitlesin diskrimineerimisega. Äh, ma võtsin vastu, aitasin vastu võtta seadusi, millega me kaitseme inimolendi väärikust ja seega ei saa olla mitte mingisugust lubamatut diskrimineerimist. loomulikult mõningane diskrimineerimine on lubatud. näiteks kui mulle antakse parlamendis parkimiskoht, siis see ei ole diskrimineerimine selleks, et selle, sellepärast, et sellel on mingi põhjus. aga kui tegemist on põhjendamatu diskrimineerimisega, Äh, põhjustel, äh, mida ei mainita hartas või Euroopa Inimõiguste konventsioonis, siis ma võitlen selle diskrimineerimise vastu, ma olen seda väga selgelt välja öelnud, sellepärast et ma usun inimolendite väärikusse. aitäh. ja nüüd viimane pikk küsimus härra Borgetsiolt. aitäh härra volinikukandidaat, kõigepealt ma tahaksin teid omalt poolt õnnitleda. ma imetlen teie vaba, teie saart, see on Vabaduse saar ja mul on hea meel, et te olete oma identiteedi üle nii uhke. tahaksin küsida. Ah kas kvaliteedimärgiga toodete märgistamise suhtes äh, kehtiv otsus on restriktiivse iseloomuga? ja kui, kuidas te toimite, kui äh, kaubandusvolinik sooviks selle seadusalase ettepaneku tagasi võtta, kuidas te suhtute geograafilise, toodete geograafilise tähistuse säilitamisse, kuidas te leiate äh, kuidas peaks olema märgistatud kaubad, mis on pärit kolmandates riikides, ma ei tahaks olla väga konkreetne, aga näiteks kas või Hiinast, Hiinas toodetud lastekaupadesse. ja kui me räägime online-kaubanduse läbipaistvusest in questa constatazione härra Borghezio, ma olen te, teiega nõus ja tahaksin ütle, öelda, et me peaksime tegema rohkemat äh, tagamaks äh, nende toodete ohutus, ma pean silmas neid tooteid, mida tuuakse sisse Euroopa Liitu kolmandatest riikidest. kahjuks äh, ei ole meil sama kontrollisüsteemi, mis meil on olemas toiduainete jaoks toiduainete puhul on meil olemas tõesti kontrollisüsteem, mis on kogu Euroopas kasutusele võetud, aga muude toodete puhul meil on oht olemas, sellepärast et kui mõni äh, toode, mis ei ole toiduaine, tuuakse siseturule, kus meil on viissada miljonit tarbijat, kui see toode on ohtlik, siis ta on ohtlik kõigile viiesajale äh, miljonile ma ei saa siin praegu laskuda lihtsalt üksikasjadesse, sest ma pole nendega lihtsalt kursis, aga mis puudutab Euroopa Liidu kvaliteedimärki, kas see on vajalik või ei, eh, siis ma eh, teen eh, kõike selleks, et tagada toodete kvaliteet ja ohutus. ohutus on minu jaoks prioriteet ja see on prioriteet kogu komisjoni jaoks. aga miks me näiteks ei võiks kõnelda ka Äh, teenuste sektoris ohutusest. me räägime väga palju tooteohutusest, aga me ei räägi teenuste ohutusest. Äh, kui jutt on näiteks äh, tule tõrjeseadmetest, kui me oleme mõnes hotellis, siis on ju väga oluline teada, et seal on korralik, korralikud kaitseseadmed tulekahju puhuks nii et, et ma tõesti mõtlen väga põhjalikult, et kas mitte välja tulla rohelise raamatuga selles küsimuses, see on lihtsalt üks mõte. ma ei taha siin komisjoni kolleegide nimel kohustusi võtta, aga ma äh, tõesti kavatsen minna veelgi kaugemale sellest, mida te välja pakkusite ja kavatsen hõimata ka, hõlmata ka siis teenuste sektori nii et, et meil tõesti oleks turvalisem siseturg, eh, mida me kõik soovime, aitäh. härra Borghezio, täiendav küsimus. härra esimees, lühidalt. mis puudutab online kaubandust ja online hasartmänge. ekspertide väitel et siin on tegemist murettekitava arenguga ja et selles sektoris tegutsevad kriminaalsed ühendused. kas te eh, leiate, et nendele, sellele probleemile tuleks pöörata senisest suuremat tähelepanu tarbijakaitse huvides? siin on ju vaja tarbijaid kaitsta, e-, eeskätt siis, kui sõlmetakse online kihlvedusid äh, või kui ostetakse e, kaupu, mille taga on tegelikult kriminaalsed ühendused? jah, kahtlemata ma olen teiega nõus ka sellepärast, et e, online kauplemine on väga hea asi. aga, aga see võib ka kahjustada, tegemist on justkui kaheteralise mõõgaga Äh, internetil on äh, hüvesid, aga samas, nagu ma ütlesin, äh, organiseeritud kuritegevus võib ühest turgu ära kasutada, täpselt nagu nad kasutavad ka Schengeni ruumi selleks, et kuritarvitada olemasolevaid õigusi, nii et, et me tõesti peame selles valdkonnas olema väga valvsad. ma tean, et on olemas direktiiv, mis seda teemat käsitleb, aga ma ei ole päris kindel, kas selle direktiivi ellurakendamine toimub nii, nagu vaja, nii et, et see oleks Äh, ka üks minu prioriteetidest äh, minu mandaadi ajal, kui te mind ametisse kinnitate, aitäh! suur aitäh ja nüüd läheme edasi siis kolme lühikese küsimuse juurde, viiskümmend sekundit küsimuseks, kaks minutit vastuseks ning härra Obermeier esitab esimese küsimuse. aitäh! ma olen kord juba püüdnud küsimusega komisjoni käest teada saada, kuidas komisjon suhtub ilma igasuguse reklaamita suitsupakkidesse ja pakenditesse nüüd ma tahaksin teie käest küsida, kas teil on juba teatud teavet selle kohta, kuidas selle seadusandliku dokumendi ettevalmistamine kulbeb ja kas me võime arvestada aastal kaks tuhat kolmteist sellega, et see suitsupaketite välimuse küsimus eh, leiab lahendamist juba eh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal? Eh, kas Äh, kuidas te seda hindate, kas te, äh, kui selline otsus vastu võetakse, kas sellega segutakse põhiõiguste harta artiklisse kakssada seitseteist, mis puudutab äh, kaubandusõigusi ja kaubandusvabandusi või te toetate piltideta igasuguse illustratsioonide suitsupakkide jätkuvat tootmist? The difficulty answering this question sellele küsimusele on raske vastata, sellepärast et see direktiiv on veel väljatöötamise faasis ja seetõttu ma saan äh, esitada ainult isiklikke vaateid. mina olen seda ilma igasuguste äh, reklaamideta ja piltideta pakendit näinud ja ma võin öelda, selline pakend võib olla ka tõhus kas me oleme jõudnud sinna etappi, et me peaksime tubakadirektiivi sellise pakendi, tubakadirektiiviga sellise pakendi kohustuslikuks tegema, seda ma ei tea äh, sellel pakendil peab olema midagi, mis mõjub äh, tõhusalt. ma ütlesin enne, et tubakatooted peavad välja nägema nagu tubakatooted, tubakatooted ja maitsema nagu tubakatooted. Äh, see on see suund, kuhu mina läheksin. Äh, ja ma loodan, et ma siin ei lekita mingeid äh, muid direktiive, direktiivi e-, elemente. aga ma tean, et mõned detailid on juba tegelikult välja lekkinud. ainukene riik, mis sellise pakendi juba kasutusele on võtnud, on Austraalia. ma olen Äh, näinud neid äh, pakendeid, mis tõesti muudavad tubakatoodete ostmise vähem ligitõmbavaks. Äh, sellise pakendi vastu protesteeriti ja hagi jõudis Austraalia ülemkohtusse ja see lükati seal tagasi Need igasugu probleemid käivad selle kõigega kaasas. mina toetan seda, et liikmesriikidele jäetakse vabad käed ise otsustada, kas nad tahavad sellist pakendit kasutusele võtta või ei. aga võib-olla praegu ei oleks vaja seda veel Euroopast peale suruda, aga see on täielikult minu isiklik seisukoht, võib juhtuda, et tubakadirektiiv äh, avaldatakse äh, ja arutelud parlamendis äh, liiguvad ühes suunas ning direktiiv selle tulemusena muutub kas tugevamaks või lahjemaks. mina oleksin selle vastu, et me lahjendame praegust tubakadirektiivi. aitäh. härra Pusutil järgmisena, aitäh. härra Borš, ma võin öelda, et ma tunnen teid äh, isiklikult mitte ainult sellepärast, et me oleme samast erakonnast, vaid sellepärast, et ma elan teist vaid äh, kolme tänava kaugusel ja siis on veel see bändklubi ka ma olen teid alati imetlenud teie aususe pärast ja ka sellepärast, et meie riigis te sümboliseerite inimõigusi ja demokraatiat, mis on äh, Euroopa põhiväärtused, mida kõik siin saalis äh, kalliks peavad ning tahaksin teid selle eest tänada, sest et ilma teiesuguste inimesteta oleks meie riik äh, Ehm, ehm, minu riik selline, kus nendest Euroopa väärtustest võib-olla nii palju ei hoolitakse. mina tahaksin küsida, kuidas teie volinikuna hakkaksite kaitsma kodanikke eksitavate tavade eest, ehm, näiteks sellised esitavad reklaamid, mis sunnivad tarbijaid ostma asju, mida nad tegelikult ei taha osta. milliseid konkreetseid meetmeid te ette näete, et kaitsta tarbijaid sellise eksitava käitumise eest? Äh, aitäh nende lahkete sõnade eest, aga ma tahaksin siinkohal ka lisada, et see, mida te ütlesite, et ma puutusin selliste asjadega kokku siis, kui ma veel õigusalal töötasin. Äh, inimesed tulid minu büroos arve käes ja ütlesid, et et mul ei olnud mingit kavatsust sellist asja tellida. tollal oli eriti tihti tegu entsüklopeediatega, siis veel ei olnud internetikaubandust, aga internetikaubandusega on asi veelgi ohtlikumaks muutunud. ka, ka mina, tänapäeval ostetaksegi põhiliselt raamatuid internetis, kuigi ma aeg-ajalt käin ka tavalistes raamatupoes. üha rohkem inimesi ostavad puhkusereisid interneti teel ja kui me sellist eksitavat, kui me selle eksi, eksitava reklaami vastu ei võitle, olgu need siis kas öö, äh, telefoniraamatud või öö, äh, ravimid või mis iganes, kui äh, me ei vaata, mis tegelikult liikmesriikides toimub, siis me ei suuda täita neid lubadusi, mida oleme tarbijatele andnud ma juba rääkisin siin hüvitustest, äh, interneti äh, teel kaebuste lahendamistest ja tulemustabelitest ja kõigest muust. aga me peame vaatama ka seda äh, raporteid, mida koostatakse praegu internetikaubanduse kohta ja see, mis seal toimub, ei ole sugugi meeldiv, nii et, et me peame olema äärmiselt valvsad, ma luban teile, et ma tõesti olen selles valdkonnas valvas ning täpselt nagu nende tervishoiuväidete kohal, kui me eh, need me keelasime ära, siis me peaksime igasugused samasugused väited eh, kaotama ka online kaubandusest. aitäh ja viimane siseturu eh, komisjoni küsimus, Louis Krech. aitäh mitte kõik parlamendikomisjonid eh, ei ole nii eh, rasked, härra Borž. Eh, kuidas te arvate, kuidas te suud-, kas te suudate ellu rakendada terviklikku paketti tarbijakaitse küsimustes? me teame kogemusest, et teie portfell äh, on jagatud mitmete teiste volinikega ning see on alati väga keeruliseks muutnud. üheks näiteks äh, on see, mida kolleegid juba siin mainisid, äh, kollektiivsete hagide kohta. hiljuti äh, tuldi välja õigusloomealase paketiga finantsinstrumentide kohta niisiis, milliseid meetmeid kavatsete teie ellu rakendada, kuidas te hoolitsete selle eest, et kõikidel kodanikel on võimalus äh, kollektiivseks äh, hüvituseks näiteks finantsinstrumentide osas? ja mis puudutab põhiõiguste hartat, siis kas me saame teist õigesti aru, et et teie oma töös mingeid reservatsioone ei teegi? ma vastan malta keeles, sellepärast et oleks väga ebapatriootlik, kui ma maltakeelsele küsimusele mõnes muus keeles vastaks. aitäh selle küsimuse eest, härra Kreek. ma tean, et te olete väga pühendunud sellele teemale, ma tean, et te olete alternatiivse vaidluste lahendamise küsimuse raportöör siin parlamendis kindlasti, kui see raport vastu võetakse, olukorrad Euroopa, olukord Euroopa Liidus muutub, ma olen kollektiivsete hagide kohta juba öelnud, et mina isiklikult neid toetan ning ma tean, et ka suurem osa liikmesriike toetab seda. aga ma pean tegema koostööd teiste volinikega. Te kritiseerisite seda, et portfell on jagatud erinevate volinike vahel. selle kohta ma ei oska veel midagi öelda kui, sest volinikuks saan ma alles siis, kui te mind ametisse nimetate. aga minu eelkäija vastas sarnasele küsimusele äh, niimoodi, et jah, ma saan aru, ähm, millis, milliste küsimuste eest vastutab proua Reding, aga on olemas ka vajadus liikmesriikidega tegevust koor-, koordineerida ning teha koostööd ning see on äärmiselt oluline just nimelt tarbijate kaitsesektoris, tarbijate tegevuskava vallas. Te küsisite, kas ma oleksin põhiõigu-, toetaksin põhiõiguste hartat ilma igasuguste reservatsioonideta. ma olen selle harta väga põhjalikult läbi uurinud ja ma ei näe seal midagi sellist, mis mulle vastuvõtmatu oleks loomulikult me peame arvestama nende eranditega, millele juhib tähelepanu Euroopa Kohus, nii et, et mul ei ole mitte mingisuguseid reservatsioone põhiõiguste harta kohta. ja tegelikult see harta ise ei näe ette mingeid erandeid ja reservatsioone aga Äh, ma saan aru, et äh, õiguste puhul tuleb arvestada ka äh, riigipiiridega. ma olen alati võidelnud diskrimineerimise vastu loomulikult kõik teevad elus vigu, aga ma pean ütlema, et inimõiguste kohta ja inimõiguste küsimus inimõiguste konventsioon, need on dokumendid, mis tõesti on minu jaoks väga olulised, aitäh! suur tänu, suur tänu kõikidele minu komisjoni liikmetele ajast kinnipidamise eest ja teravate küsimuste eest ja annaksin nüüd sõna härra Krootale uuesti üle. suur tänu, Malcolm! nii, jõuame neljanda küsimuste-vastuste ringi juurde nüüd on põllumajanduskomisjoni kolleegidel võimalik oma küsimusi esitada viis lühikest küsimust, viiekümmend sekundit küsimuse esitamiseks, kaks minutit sellele vastamiseks. Albert Tess, palun kõigepealt esimesena. aitäh, härra esimees. härra doktor Borš, mul on väga lihtne küsimus kahe tuhande kümnenda aasta kaheksateistkümnendal oktoobril nõudis Euroopa Parlament, et et agraarimport Euroopa Liidu liikmesriikidesse on lubatud ainult siis, kui see vastab Euroopa Liidus kehtivatele miinimumnõuetele. kuidas te kavatsete tegutseda selleks, et see valdava häälteenamusega vastu võetud otsus ka tõepoolest ellu viiakse. aitäh, härra Ports, palun. selles osas on vastu võetud seadus ja see on väga selgesõnaline. nimelt, et oleks ebaõiglane, kui me keeraksime selja importidele mis ei vasta teatud äh, tervishoiustandarditele vabandust, lubaksime sellise impordi ja samas nõuame nende reeglite täitmist oma tootjatelt. see asi on delikaatne teema. ühisturg, millel on pool miljardit tarbijat. ei peaks diskrimineerima Euroopa Liidu enda talunike vastu aga äh, erinevalt põl-, äh, teistest toodetest on põllumajandustoodete puhul võimalus need äh, standardid äh, peale suruda äh,. meil on veterinaaramet loodud äh,, kellel on eksperdid, kes ei tee läbi, ei vii läbi inspektsioone mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka Euroopa Liidust väljaspool. Nad on käinud näiteks Argentiinas, Brasiilias ja mujalgi ja üritavad nii palju kui võimalik tagada see, et see, mis jõuab poole miljoni, poole miljardi tarbijaga turule, vastab nendele samadele standarditele, mille, mida me nõuame oma tootjatelt. kas äh, me selle reegli rakendamist võiksime parandada? jah, äh, meil on Kontrolliamet, kes meid aitab selles osas ja saame aidata kaasa asjale ka läbi kaubanduslepingute, mille Euroopa Liit teiste riikidega sõlmib ma tean, et Venemaa on liitunud Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ja on teatavaid vasturääkivusi selle kohta, mida sisse tuuakse ja mida ei lubata meil tehnilistel põhjustel eksportida Neid reegleid ei tohiks kunagi kasutada protektsionistlike äh, eesmärkide täitmiseks, aga me peame siiski nõudma seda, et teised riigid täidaksid neid kohustusi, mis nad on endale võtnud WTO-ga liitumisel ja ma kinnitan teile, et ma kavatsen nõuda nende tingimuste täitmist. suur tänu! härra Kapulas Šantoš, järgmisena viiskümmend sekundit da União Europeia foi suur tänu, äh, volinikukandidaat, nagu te teate, Euroopa Liit umbes kümnend tagasi seisis silmitsi ühe väga tõsise rahvatervise ohuga ja probleemiga, nimelt hullulehmatõbi tohutuid summasid kulutati selle probleemi äh, eemaldamiseks ja esimene samm oli veiselihaga kauplemise peatamine. seda peeti, vabandust, kondijahu äh, äh, ka kauplemise peatamine. pärast seda see lubati uuesti, lubati kondijahu kasutada mittemäletsejate puhul, aga jätkuvalt on äh, ristnakkuse äh, oht äh, talude vahel ja sellepärast on meil vaja väga selget seiresüsteemi ja et tarbijateni jõuaks kiiresti informatsioon, et tarbijad saaksid oma ostuotsuse langetada teadlikult, nii et küsimus mul teile on, kuidas te kavatsete oma mandaadi jooksul selle probleemiga tegeleda? suur tänu, härra Borg. see, selle probleemiga ma olen tuttav sellepärast et ma tean, äh, mida äh, endaga kaasa tõi see ulma, hullulehva, hullulehma tõve äh, probleem, see tekitas väga palju probleeme nendele riikidele, keda see tõbi puudutas. Need olulised, võib-olla isegi karmid meetmed toodi sisse selleks, et äh, vältida teatud valguelemendi jõudmist sööta, mida söövad öö, äh, mäletsejad, äh, kes liha ise ei söö. ma saan aru nendest, kes ütlevad, et miks me seda keeldu nüüd ei tühista. et vähemalt nende loomade puhul, kes liha söövad, toodaks äh, see valguelement nende sööta sisse aga ma saan ka aru, kui raske on sellise keelu tühistamine ja äh, valgusööda andmine nendele loomadele, kes ise liha ei söö. siin äh, minu peamine eesmärk on äh, ohutus me näeme, et risk on vähenenud aastate jooksul ja haiguspühangute hulk on oluliselt vähenenud. ja tänu meie meetmetele on see nii läinud. ja võib-olla me peaksime selle küsimuse taas avama. aga kui me oleksime eh, natukene vähem karvid, eh, karmid selle keelu puhul, võiks see kaasa tuua võib-olla uue puhangu, haiguspuhangu ja seda äh, ju keegi ei taha, sest et me peame oma toidu hoidma siiski ohutu. ja ma arvan, et me peaksime väga ettevaatlikult lähenema asjale. suur tänu, George Lyon järgmise kõnelejana. kaunist pärastlõunat teile, doktor Borg loomatervishoid on teie portfelli väga oluline osa ja eriti looma heaolu transpordi ajal teie eelkäija ütles struktureeritud dialoogi ajal mais, et ta ei toeta seda, et äh, keelustatakse üle kaheksa tunni pikkused äh, loomade tapamajja viimise marsruudid. kas te olete samal seisukohal? härra Borž. kõigepealt, härra esimees, ma pean tunnistama, et ma äh, toetan teie jõupingutusi selles küsimuses, olete te nendega nõus või ei? sellepärast, et äh, teinekord äh, loomatervishoiu peetakse teisejärguliseks, vähem tähtsaks, progressi äh, vastaseks paljudes valdkondades, eriti majanduskriisi kontekstis majanduskriisi aegadel kasutatakse rohkem selliseid argumente, et olgem pragmaatilisemad ja nii edasi. ma olen teiega aus, ma ei kavatse teile lubada midagi, millesse ma ei usu, aga kahte võin küll lubada. kõigepealt. praegune loomatransporti puudutav dir-, määrus, seda ei rakendata. tõend selle kohta on see, et mina vähemalt ei ole mitte kunagi kuulnud äh, ühestki äh, rikkumismenetlusest ühegi liikmesriigi vastu, võib-olla teie olete nendest kuulnud, äh, mis puudutaks siis loomatransporti vastavalt praegusele öö, määrusele, rääkimata tulevastest määrustest ma arvan, et äh, asju võiks, tuleb küll paremini. miks ei võiks olla äh, ka loomi äh, vedavatel autodel navigatsioonisüsteemid, millega me saaksime kontrollida seda, et kas reeglitest, mis on seatud tapamajja viivate loomade transpordi aja kohta, rakendatakse või ei? kas me peaksime kas me peaksime tegema ettepaneku raamseaduse vastuvõtmiseks? jah, ettepanek selle kohta on olnud arutelul. kas peaks selle küsimuse nüüd taas avama? või kas praegustest reeglitest piisab? sellest tuleb rääkida. ja et kas nad on jõustatavad, sellest tuleb ka rääkida. võib-olla kui sama küsimuse esitate lisaküsimuse, siis jätkan me peame kahjuks hoidma kinni siiski oma graafikust ja härra Häusling saab sõna. härra Häusling, raportis te ütlesite, et Euroopa Liit on tarbijakaitse maailmameister, ilmselt siis te teete kõik sellest endast oleneva, et Euroopa Liitu ei toodaks Euroopa Liidu nõuetele mitte vastavaid tooteid kui me räägime EFSA-st, mis tegutseb mitte läbi, mis tegutseb läbipaistmatult, kas te oleksite valmis eh, vastu võtma EFSA reformi selleks, et eh, võtta päevakorrast maha kõik need pretensioonid, mida EFSA-le ehitatakse, esitatakse? ja kas te sooviksite öö, eh, lubade andmise menetluse läbivaatamist. Borš, palun. mis puudutab ähm, mitteautoriseeritud GMO-de taset täna, siis äh, seda juba toiduainete puhul kasutatakse. nüüd on küsimus selles, kas see peaks kehtima ka sööda ja muude asjade puhul ja see on minu meelest väga küsitav. kas äh, ma pean jääma lootma EFSA-le või ei. kõigepealt äh, Euroopa Toiduohutusamet on äh, loodud konkreetse eesmärgiga, selleks et anda tõelist sõltumatut teaduslikku nõu ja väga oluline on see, et see sõltumatus jääks alles. ja mina selle nimel kavatsen ka tööd teha aga ma ei loobu oma vastutusest. mitte EFSA ei anna autoriseeringut, vaid komisjon. ja seega eh, meie oleme lõppotsustajad. ma ei kavatse EFSA-t kasutada mingiks muuks eesmärgiks kui ainult eh, eh, vettpidavate teaduslike tõendite kogumiseks aga mina pean otsustama, kas äh, antakse autoriseering, üldautoriseering või tingimuslik autoriseering. ma pean siin silmas siis tingimusi, kas selle autoriseeringu puhul või selle rakendamise juures. ja minu vastus teile on, et ei, ma ei kavatse olla EFSA ori, aga ei kavatse ma ka eirata seda, mida EFSA ütleb. nüüd geneetiliselt muundatud organismid ma tean, et äh, see teema on keeruline, ma tean, millised tõsised vasturääkivused ähm, on esinenud selle puhul ja ma tean ka, kui mugav on nõukogul asi ähm, komisjoni värava poolele nühkida äh, ja öelda, et lähimuspõhimõte peab kehtima. ehk teisisõnu Eh, liikmesriikidele antakse pädevus, kas eh, kultiveeritakse ne-, nende territooriumil GMO-sid või ei. välja arvatud, kui see puudutab tervishoiu või keskkonnaküsimusi, mis on komisjoni pädevuses. suur tänu! selle eh, vooru ehk põllumajandusvooru viimane kõneleja on James Nicholson, teil on viiskümmend sekundit. suur tänu, härra esimees, volinikukandidaat, tegelikult samas laastus küsimus. meie Euroopas peame üsna palju äh, teravilja ja soojat äh, söödaks äh, sisse tooma, peaasjalikult Ühendriikidest ja Ladina-Ameerikast. milline on teie seisukoht siis GMO impordi osas ja mis te arvate sellest, et meil oleks vaja lisalitsentse Euroopas selleks, et kuidagi meie tööstus saaks hakka, saaks üle sellest hinnaprobleemist, mis nende ees praegu on? härra Borg ma tean, mis selle teemaga äh, kaasneb. ka äh, GMO sisalduse äh, etiketeerimise osas ma tean, milline on olukord, kui söödas on üle, osakaal, GMO-de osakaal siis üle null koma viie protsendi, siis tuleb see ära tuua ja nii edasi. mis nüüd puudutab aga GMO äh, Äh, vilja kultiveerimist ähm, teaduslik aruanne on jõudnud EFSA-sse praegu hindamisele, ma pean sellega arvestama, aga mis puudutab importi, siis ma kavatsen järgida neid reegleid, mis on tänaseks vastu võetud, välja arvatud juhul, kui EFSA soovitab teistpidi. millisel juhul pean ma siis ise andma autoriseeringu ja langetama otsuse? ma tean et äh, on miljoneid hektareid äh, Euroopa Liidust väljaspool GMO kultuuride all. Äh, ma tean, kui selged on seisukohad Euroopa Parlamendis selles küsimuses. ja oleks vastutustundetu minust, kui ma ei võtaks arvesse kõiki seisukohti, eriti selle parlamendi seisukohti mina ei kavatse Eh, siin eh, kuradi käsilast mängida selles küsimuses, vaid eh, kavatsen mõistlikult lähimuspõhimõtet rakendada. ehk teisisõnu, valdkondades, kus selgeid teaduslikke tõendeid ei ole, ollakse siiski ettevaatlikud ja ei astuta sammu. suur tänu, härra Borž! nii, nüüd on ka neljas küsimuste-vastuste ring läbi põllumajanduskomisjon on oma küsimused esitanud. nüüd me jõuame lõppfaasi. meil on üheksa kolleegi, kes esitavad oma küsimusi. kõigepealt kolm pikka küsimust ja selle pikka küsimust saab ka veel täpsustavalt pärast teise küsimusega täiendada ja siis on meil kuus lühikest küsimust. pika küsimusega alustab teist korda kolleeg Janakodakis. suur tänu, me oleme rääkinud Euroopa Liidu eelarvest täna ja mul on hea meel selle üle, et ei ole mõistlike kärbete vastu, seda nõuavad minult minu valijad minu valimispiirkonnas. oleme rääkinud ka Euroopa Liidu ametitest ja agentuuridest ja mulle meeldib teie seisukoht huvide konflikti osas ja ma loodan, et teie muusikaklubi töö ei äh, sekku siis teie voliniku töösse, kui teid ametisse nimetatakse. aga millised on teie konkreetsed plaanid, et ületada huvide konflikt, mis puudutab äh, kehva juhtimistava ja küsitavat äh, sisekontrolli Euroopa Liidu ametites ja agentuurides ja kuidas ja kas te kavatsete äh, raha kokkuhoiu huvides mõistlikke eelarveid esitada? proua kolleeg Jana Kudakis jah, ma mõistan, et te tahaksite esitada ka teist küsimust, kuid ma leian, et te peaksite jääma siiski eh, komisjoni kandidaat, komis-, komissar, voliniku kandidaadi töövaldkonna raamesse oma küsimust esitades. Say one thing first of all. härra Borš, kõigepealt ma olen muusikaklubi liige, aga bändis ma ei ole, ma ei ole muusik ja ma ei harrasta muusikat, ma lihtsalt äh, toetan nende tegevust ja ma arvan, et äh, see küll ei tekitaks konflikte minu kon-, konfli-, äh, voliniku portfelliga, isegi kui see konflikt peaks tekkima, siis no see muusikaklubi ilmselt saaks aru, kui ma aukülal, auliikme staatusest tagasi astun, aga ma arvan, et nad siiski lubavad mul osaleda teinekord aga mõistlikud kärped, mis on siis mõistlikud kärped ja millised on need valdkonnad, kus tuleb kulusid kokku hoida, sest kui me räägime tervishoiust, kui äh, kärpida suvaliselt, siis on tavalised inimesed need, kes kannatavad, need, kes on haavatavad, kas nad on siis öö, äh, oma vanuse tõttu haavatavad või oma olu, e-, eluolude tõttu haavatavad aga on võimalik teha ka tervishoius kokku, teha kärpeid ilma teenuste kvaliteeti ähm, vähendamata, näiteks e-mooduste kasutamine e, e-tervishoid äh,, e-, e-, e-, internetis üleval olevad tulemustabelid äh,, igasugust äh,, igasuguseid innovaatilisi vahendeid saab kasutada äh, nagu ma aru saan, väga palju patendi all olevaid ravimeid eh, paari aasta pärast muutuvad geneerilisteks ravimisteks, eh, mis tähendab seda, et ravimitele minev kulu väheneb samuti. nüüd konflikt, huvide konflikt, selles osas ma juba ütlesin. kontrollikoja järeldus kahe agentuuri osas, mis minu portfelli alla lähevad, nad ei ole osa minu peadirektoraadist, kuna nad on sõltumatud, aga nendega ma olen kursis ja kavatsen Kontrollikoja seisukohti järgida, aga kavatsen kokku, kavatsen läbi rääkida ka teiste volinikega selles osas, kas mingisuguseid konkreetseid suuniseid panna paika. härra esimees ma tahaksin paluda, et te tõepoolest oleksite natuke vaiksemad, nii on ikka nagu väga raske vastata küsimustele ja teisalt on raske neil, kes peavad neid vastuseid kuulama. palun, kui teil on vaja midagi arutada, siis arutage väljaspool selle saali ruume. ja nüüd palun ka kolleeg Schlöter. aitäh tubakast me siin juba rääkisime ja loomakaitsest ka, kuid ma tahaksin teada, milliseid ettepanekuid tahate te ellu viia alkoholistrateegia elluviimisel? kui me tahame olla tegelikult ausad, siis jah, jah, see on tõepoolest siseriigi asi Äh, aga kuidas kavatseb, äh, kuidas suhtute sellesse, et äh, Malta jäi välja, kui võeti vastu reproduktiivmeditsiini puudutav otsus? see on tegelikult ju tõkend selleks, et seda poliitikat viia ellu kogu Euroopa Liidu raames. härra Bortš, ma ei olnud seotud mitte kuidagi Maltal HIV-alase seadusandlusega, vähemalt oma meelest mitte meie kohustused on selged, me oleme vastu võtnud programmid, mis hõlmavad endas HIV ja AIDSi vastast võitlust, keskendumine siis ennetusele, ravile ja stigma eemaldamisele HIV patsientide puhul. tegemist on tragöödiaga, me ei peaks inimeste eluga mängima ja nende tragöödiaga mängima. selles osas olen ma väga veendunud seisukohal mis aga nüüd puudutab alkoholi? alkoholiga on sama asi, et ähm, ta on samamoodi olemas, nagu on sigaretid alkoholisõltuvus tuleb kaasata nende haiguste hulka, mille vastu me võitleme, peame võitlema ka riskifaktorite vastu see muidugi ei tähenda seda, et me peaksime keelustama alkoholi, aga me peaksime telgitama nendele, kes alkoholi tarbivad, mida see tähendab. ega me ju praegu veel täpselt ei teagi, mis inimorganismis juhtub, kui alkoholi tarbitakse. eriti, kui seda kasutatakse liialt. härra Schlüter, lisaküsimus mulle tundub, et ei vastanud siiski selgelt minu küsimusele. Te olete Malta välisministrina kasutanud oma võimu selleks, et seksuaalreproduktiivtervise osas Euroopa Liidu seisukohta muuta ja olete teinud sedasama ÜRSO-s kolm korda. kuidas te kavatsete mind veenda selles osas, et ta siis oma voliniku võimu ei kasuta selleks, et Euroopa Liidu seadusandlust sellel alusel muuta? ma ei ole mitte kunagi pöördunud ÜRO poole selles küsimuses ma olen sõna võtnud seal palju Vahemere kohta ja Lähis-Ida kohta. aga välisministrina ei ole ma nendest asjadest seal üldse rääkinud. Need äh, ei ole olnud minu otseses pädevuses, viimane kord ma, kui ÜRO-s käisin, käisin äh, Peaassambleel, aga absoluutselt ei rääkinud sellest teemast äh, asepeaministrina ma seal esindasin meie peaministrit ja räägiti poliitilistest küsimustest. see on minu tugevus nimelt. kõik, kogu see teema tervishoid äh, ja nii edasi on uus teema, välisministrina olid mul teised äh, teemad ma peaksingi siin vabandama, kui ma ei ole kõikidest detailidest praegu veel aru saanud kolme nädalaga, mis mul oli ette valmistada, valmistamiseks aega. aga andke mulle siis märku tõesti konkreetsetest juhtumitest, kus ma võtsin sõna teemas, mille eest ma ei vastuta. Corinne Lepage, üks minut. suur tänu, härra esimees härra Borg, ma tuleksin tagasi küsimuse juurde, mis puudutab OG öö, öö, organise-, org-, muundatud organisme, GMO-sid ja EFSA-t. kuidas te suhtute GMO-de direktiivi muutmise teksti? nõukogus praegu seda proovitakse, kas te äh, olete selle poolt, et selline tekst äh, jõuaks teisele lugemisele? teine küsimus. Te ütlesite, et äh, te peate EFSA sõltumatust väga oluliseks, väga kena. kas te kavatsete astuda konkreetseid samme selleks, et tõesti ähm, parandada EFSA sõltumatust reaalselt ja ka nende mainet? ja kas äh, on tulemas mingisugune hindamisprotsess, eriti mis puudutab GMO-sid ja mõned Euroopa liikmesriigid on palunud, et see süsteem läheks ülevaatamisele, kas te olete valmis üle vaatama suunised? suur tänu, härra Borž. jah, on väga oluline, et Äh, suhtumine on realistlik ja et reaalsus on ka realistlik. ma ei arva sugugi, et äh, maine ja, ja reaalsus peaks olema erinev. ma arvan, et kaks asja peaksid omavahel olema seotud. kui te minust niimoodi aru saite, siis äh, ma nüüd selgitan asja. ma ei kavatse EFSA orjaks muutuda, proua Lepage ma ütlen seda veendunult, aga see ei tähenda seda, et ma neile ei pööra seda tähelepanu, mida nad väärivad, kui nad annavad konkreetset nõu ja esitavad öö, ähm, usaldusväärseid öö, ähm, teaduslikke tõendeid. GMO-de puhul ei ole ma kuradi käsilane öö, äh, sellega kaasneb jah, eetilised küsimused, aga ka juriidilised küsimused. Te teate, et Euroopa Kohtus Euroopa kohtus on võimalik pöörduda ka siis, kui on jäetud tegutsemata. aga toon ühe näite. Seralini raport, seda on kritiseerinud mitte ainult EFSA, vaid ka siseriiklikud ametid kritiseeritud on siis seda meetodit, mille alusel teadusuuring läbi viidi. kui Seralini raporti lõpphinnang minuni ei jõua, siis ma ei saa midagi teha, see on väga oluline, et EFSA äh, ju esitaks selle lõppanalüüsi, enne kui me võtame midagi ette selles küsimuses me oleme sellises olukorras, millega te olete isegi kursis, nõukogu on palli lükanud komisjoni värava poolele, sellepärast et jah, volinik isiklikult selle autoriseeringu annab, mitte EFSA. ja me peame olema väga ettevaatlikud selles osas, et langetaksime õiged otsused. kui me valed otsused langetame, siis see toob kaasa palju negatiivseid tagajärgi Äh, suur tänu, Corinne Lepage, äh, lisaküsimus, jah. Äh, härra Borž, kas te kavatsete GMO-de osas nõuda pikaajaliste toksiliste tagajärgede uuringut, et millised on need negatiivsed mõjud tulevikus, kui neid praegu isegi ei ole? ühest asjast ma ei saanud aru, ütleb härra Borž, tõlge ei jõudnud ma võin korrata, ütleb proua Lepage. kas te kavatsete nõuda äh, toksilisi uuringuid äh, GMO-de pikaajalise mõju kohta või äh, ainult nende üheksakümne päevaste äh, üheksakümne päeva pikkuse mõju uuringute juurde? see on väga oluline küsimus, härra Ports. nagu te teate, proua Lepage, kui komisjon äh, nõudis seda, et kohustuslikuks seatakse üheksakümmend päeva äh, ettevõtete puhul, saavutati kokkulepe selles osas. nii et äh, te saate ilmselt aru, millised on ähm, äh, raskused ilmselt, kui seda äh, päevade arvu üritatakse tõsta. aga kui on kõhklus, siis tuleb asja juurde tulla kindlasti tagasi aga kas see hõlmab endas EFSA meetodite muutmist äh, ja selle üheksakümne päeva loomadega katsete äh, piiri muutmist? et see periood oleks pikem, selle al-, sellise otsuse aluseks peaks olema teaduslikud tõendid. aga ma olen veendunud, et sõltumatu EFSA oma meetodeid muudaks, kui nad arvavad, et äh, see on õige samm. ma arvan, et komisjon ei peaks seda ise peale suruma. suur tänu! nii, veel kuus küsimust keskkonnakomisjonist. lühikesed küsimused, viiskümmend sekundit küsimuseks, kaks minutit vastuseks, esimesena saab sõna kolleeg Jolanta Hibner. suur tänu suur tänu seniste vastuste eest, härra Borg, minu küsimus on väga lühike. me oleme jõudnud äh, gripivastaste äh, vaktsineerimiste faasi aastas. Äh, kuidas te arvate, et tuleks vaktsineeringute turgu tasakaalustada nii, et vaktsineerimisõiguse saaksid ainult need ettevõtted, kelle tooted äh, on äh, kontrollitud. ja lisaks paanika, mis hiljuti äh, lahvatas vaktsineeringute osas, kas selline paanika võiks korduda? jah, nii, härra Borž, väga hästi hoidsite proua Hübner aega kokku. ilma vaktsiinideta elada ei saa loomulikult äh, tuleb äh, kõik ähm, aruanded, äh, kõik tõendid läbi vaadata, tagamaks selle, et vaktsineeritakse ohutult. ja teinekord tuleb võidelda ka eelarvamuste vastu, mis kaasnevad vaktsiinidega, sest vaktsiinid päästavad elusid mind on väga häirinud varem selliste haiguspuhangute puhul see, et Euroopa Liit ei reageerinud ühtselt. me kõik arvasime, et me võiksime võidelda üksi selle asja vastu, kuni me saime aru, et vastavalt lähimuspõhimõttele, kui liikmesriigid asju otse ise langeta-, otsustada ei saa, siis peaks ähm, keskelt sekkuma selleks, et viiesaja miljoni tarbija ja kodaniku õiguseid kaitsta. nüüd see konkreetne fakt, vaktsineerimiste teema, siin peaks terviseriskide direktiivis, mis praegu juba parlamendis arutelul on, ja selle aluseid, arutelusid me loodetavasti omavahel saame pidada siis, kui mind on ametisse nimetada. Nende puhul tuleb leida õiguslik alus äh, siis vaktsiinide Äh, äh, hangete puhul, et ei läheks nii nagu eelmine kord, kus äh, mõnedel oli tohutu vaktsiinivaru, rohkem kui vaja oleks ja teistel ei olnud enam midagi. ja me peaksime vastu astuma sellisele mm, spekulatsioonile, mis järgneb taoliste haiguspuhangute või, või riskide puhul. mõned liikmesriigid, mul on väga hästi veel mäles, mis meie tegime meilt kooriti äh, viimane nahk seljas selle hinna eest. ja minu meelest ka peaks olema vaktsiinidega varustamise puhul mingisugune solidaarsus, proua Gardini. Eh, aitäh. me meenutasime siin seda, et toodete võltsitud tooted kahjustavad tarbijate huve ja see on eriti oluline mitte ainult toiduainete toodet, toidu, to, toidu, toiduainete, vaid ka meditsiinitehnika puhul. möödunud aastal rekvireeriti Itaalias kahekümne nelja miljoni euro eest võltsitud toiduaineid neil on kõigil äh, toidu tervist kahjustav omadus ja kuidas te saate teha nii, et niisugused tooted enam turule ei tuleks? härra Korts, palun. Äh, ma tean jah, äh, seda probleemi. see on probleem, mis lisaks kõigele muule moonutab ka konkurentsi. sellepärast, et need, kes seaduse sättest kinni peavad, äh, neid diskrimineeritakse ja need, kes seda ei tee, need satuvad eelisseisu. ma saan aru ka nendest probleemidest, äh, mis meil on kaasnenud inspektsioonidega toiduainete puhul ja meil peaksid olema inspektsioonid, äh, nagu meil on põllumajandustoodete puhul, ka teiste toodete puhul. ma saan aru, et äh, miljonid äh, võltsitud või ohtlikud tooted on siiski turul peatatud ja me peame oma liikmesriikide vastutavate ametitega tegema tihedamat koostööd tagamaks selle, et äh, vältida selliste toodetega kaasnevat majanduslikku kahju. nüüd äh, ravimid ja ravi- äh, ja meditsiiniseadmed, siis mulle tundub, et siin on oht isegi suurem, me räägime ju inimeste tervisest ja nende ravimistest ja mõned seadmed kannavad endas väga kõrget riski me peame kiiresti üle vaatama sellised äh, äh, tooted ja kontroll peaks olema vettpidavam. on olnud äh, väga õudsaid juhte sellest, kuidas on toodet, toodud sisse tooteid, mis on laste tervist ohustanud. ja me teame, et Euroopa Liiduski on olnud meditsiinilisi seadmeid mis on tegelikult patsiendi tapnud. suur aitäh, kolleeg Vestlund, palun. räägin rootsi keeles. Te vastate väga osavalt. Te viitate kehtivatele sätetele, te räägite liikmesriikide õigusest otsustada abordiõiguse üle ja nii edasi. ja muidugi niisuguse lähenemise puhul me muidugi võiksime teid toetada, kuid tegelikult peaksid volinikud vastutama seaduste täitmise eest ja hoolitsema uute vastuvõtmise eest. Te rääkisite siin liikmesriikide lähimuspõhimõttest äh, abortide puhul, aga andke andeks, see on iga naise eraldi võet-, eraldi iseseisev otsustusküsimus, igal aastal sureb mingi kuskil seitsekümmend tuhat naist seetõttu, et see küsimus on siiani eh, seadusandlikult reguleerimata seoses, nad on seatud olukorda, kus nad on sunnitud tegema ebaseaduslikke aborte. mida te tahaksite, härra Borg, siiski ette võtta selleks, et eh, naise reproduktiivõigused oleksid kaitstud? Of... ma ei taha siin targutada asi on selles, et kas aluslepingutest peetakse kinni. on täiesti selge, et nendes küsimustes, kas teatud praktikat lubada või mitte, langetab otsuse liikmesriik. mina neid aluslepinguid ei kirjutanud. Need on heaks kiitnud kõik liikmesriigid. nagu te teate, me ei ole föderatsioon. me oleme sui generis tüüpi organisatsioon suveräänsed riigid, kes on oma suveräänsuse koondanud osades äh, aspektides, äh, on antud äh, ainupädevus komisjonile, teistes küsimustes on jagatud pädevus ja siis on selliseid valdkondi nagu näiteks tervishoiuteenuste pakkumine, kus vaatamata sellele, mida meie sellest asjast arvame või teie arvate või me kõik koos arvame, on tegemist valdkondadega, kus meie, minu teenistus volinikuna äh, ei sekku asjasse, ei sekku selle teenuse pakkumisse ega ei otsusta, milliseid teenuseid pakutakse, olgu seda siis piiriülese tervishoiu direktiivi huvides või ei, ei rakendata. ma ei räägi seda täna juttu siin ainult sellepärast, et ma valmistasin selle ette. asi on selles, et mitu korda, üks, korduvalt öö, on volinikud ja komisjon öö, ma olen vaadanud läbi kõik ähm, parlamendipoolsed küsimused nendes eetilistes äh, valdkondades, on andnud nendele küsimustele alati ühtemoodi vastuse, need on küsimused, mis tuleb äh, otsustada liikmesriikides. kõik meist arvame asjast isiklikult öö, äh, omamoodi. jumal andku, kui me mõtleksime kõik ühtemoodi, ühe mudeli alusel aga ma arvan, et me peaksime aluslepingutest siiski kinni pidama, kui ma seda ei teeks, siis ma käituksin ebaseaduslikult ja ma ei kavatse ebaseaduslikult käituda, aitäh. aitäh, Karl-Heinz Florens. nii, äh, Borž, me jõuame äh, nüüd teie kuulamise lõpupoole, tahaksin teid õnnitleda äh, tänase etteaste puhul ja tahaksin küsida, et et meil valmid va,, kehtib keskkonnakaitses saastaja vastutab printsiip. kuidas te kavatsete seda rakendada tulevikus tubakatootjate suhtes, kui võetakse vastu tubakatoodete direktiiv? Teie eelkäijaga töötasin hästi koos järgmises küsimuses. kuidas on võimalik Äh, äh, tagada, et tarbija saab äh, juurdepääsu kõikidele dokumentidele, mille algus, mille alusel ennast õiguslikus vaidluses kaitsta. Second question, Mr Florence, that is mis puudutab teie teist küsimust, härra Florent, siis ma arvan, et sellele on mul väga raske vastata, sellepärast et ma pean järgima siin institutsioonis kehtivaid seadusi ja taotlus tuleb esitada vastavalt reeglitele, mis siin institutsioonis on kehtestatud ja seetõttu ei ole arukas, kui ma sellel teemal praegu midagi ütleksin. alguses ma juba ütlesin, et äh, et minu eelkäija astus tagasi, see tähendab, et teda tuleb asendada ning need kaks asja, nagu ka härra esimees ütles, tuleb üksteisest lahus hoida, need ei tohi üksteist mõjutada. härra Florence, ma võin teile kinnitada, et minu uks on lahti mitte ainult teile, vaid kõigile parlamendisaadikutele eh, nendes küsimustes, mis kuuluvad minu portfellisse ja mitte ainult siis, kui mulle poliitiliselt niimoodi sobib. ja, ja ma leian, et selline käitumine on õige. ma olen olnud parlamendisaadik kakskümmend aastat. ma olen harjunud parlamendipoolse kontrolliga, aga ma olen harjunud ka parlamendiga koostööd tegema, sellepärast et ma olen ise parlamendisaadik, sest meil Maltas on selline süsteem, et kui sa oled valitsuses, oled ka parlamendis. nii et, et me teame, et me peame kogu aeg olema valvsad ja, ja kui me parlamendis mingi ettepaneku teeme, peame kontrollima, kas see meile valijatele ka vastuvõetav on. Äh, nüüd, mis puudutab teie esimest küsimust, siis te saate aru, et äh, jah, äh, see on midagi, mida kõik meilt ootavad ja see on ka usaldusväärsuse küsimus, sest et kui on inimesi, kes arvavad, et see, mis nüüd juhtus, pikendab selle direktiiviga väljatulemist, siis me peame neile pettumuse valmistama Äh, tegemist on äh, kaasotsustusmenetlusega, seega parlament ja äh, nõukogu peavad otsustama, mida siin teha, mina seda direktiivi nõrgemaks ei tee. Dagmar Roth-Berend järgmisena. mul on kaks küsimust looma, eh, loomade heaolu kohta. kõigepealt, kas te olete minuga nõus, et olemasolevad seadused tuleks ellu rakendada nii, nagu nad praegu on, ilma muutusteta ja teiseks, tulles tagasi loomade transpordi juurde, eh, kaks teie eelkäijat on kinnistanud, et vaadatakse läbi loomade transpordi eh, aega puudutavad seadussätted ja tullakse välja siis ka õigusloomealase ettepanekuga, kas ka teie eh, võtate sellise kohustuse? aitäh! aitäh! nagu siiani ikka, palun lühidalt. First... aitäh, proua Rootperent, kõigepealt esimeses küsimuses, mis puudutab loomade heaolu ja kosmeetikatoodete alaseid õigusakte. ma olen alati öelnud, et see on väga vaevaline protsess, kogu see õigusloome. ja selleks on ka põhjus Äh, sellepärast et tegemist on tõesti seadusega, mida hakatakse kohaldama mitte ainult Saksamaal või Maltas, vaid kogu Euroopas. ja seega on mõistlik, et see protsess on niivõrd pikk ja vaevaline ja kui seadus vastu võetakse tihtipeale üleminekuperioodiga, siis me üritame alati leida viise selle kohaldamist, äh, seda mitte kohaldada ja meil on juristide hulgas ütlus, et niipea kui seadus vastu võetakse, üritatakse leida viis sellest möödahiilimiseks. minu arvates ei ole selle konkreetse õigusakti puhul selline lähenemine õige. ma leian, et see peaks jõustuma nii, nii nagu parlament ja nõukogu on juba otsustanud. me peame selle keelu mõju uurima sellepärast et mõjuhinnangud on vajalikud ka pärast seaduste ellurakendamist. kui ähm, me ei tee nii, nagu me oleme plaaninud, siis äh, kosmeetikasektor ei leiagi alternatiive testimise, testimiseks. ja nagu me ütleme, häda ajab härja kaevu nii et, et äh, alati on võimalik uusi asju leida. nii et, et ma arvan, et see keeld peab jõustuma märtsis kaks tuhat kolmteist ja loomade transpordi osas ma olen harjunud sellega, et lubadused bumerangina tagasi tulevad. ja ma Äh, igatahes üritan vaadata, äh, mida koos teiste volinikega saab teha selleks, et praegusi reegleid parandada. ma selle kaheksa tunni reegliga ennast ei seo praegu, aga, aga kindlasti saab parandada loomade transporti ja, ja. aitäh, härra Seeber sii-, andsite häid vastuseid, töötasite väga intelligentselt ja saatsid, suutsite meile tõestada, et kavatsevate tegutseda Euroopa põhiõiguste hartast lähtudes. mind huvitab, kuidas teie soovid, kavatsete käituda volinike kolleegiumis, kas te kavatsete toetada tervishoiu ja keskkonnakaitsealaseid dokumente ja kuidas te kavatsete arvestada meie komisjoni arvamust, kas te tulete meile eelnevalt enne otsuste vastuvõtmist eh, konsulteerima meiega, kas te tahate meiega eelnevalt nõu pidada? me tahaksime teada, et te tõepoolest suhtuksite meisse kui parlamenti tõsiks, tõsiselt ja arvestaksite meie kui rahvaasemikke seisukohtade ja arvamustega. tänan aitäh, härra Seeber, nüüd te esitasite küll kompaktselt terve hulga küsimusi, palun, härra volinik, kaks minut-, volinikukandidaat, palun kaks minutit. Of course, no. Äh, loomulikult äh, igaüks, kes siin minu asemel oleks äh, ja ükskõik, kes siin oleks, keegi ei ütleks, et ei, ma ei kavatse teiega konsulteerida, aga ma olen aus. kasutan äh, Äh, oma aega nii, et äh, säilitada selle seose ainsa öö, äh, otseselt valitud demokraatliku institutsiooniga Euroopas, institutsiooniga, mille volitused kaasotsustusvallas on pärast Lissaboni lepingut suurenenud. aga ma tahaksin veenda kõiki teid, nii neid, kes on minuga nõus, kui neid, kes ei ole Äh, nii nendega, kes minu äh, ametisse nimetamist toetaksid ja kes selles kõhkleksid. Äh, ma tunnen ennast parlamendis hästi, sest ma olen ise parlamendisaadik. ma äh, olen ise käinud oma valijate ukste taga ja ma arvan, et need, kes seda ei ole teinud, ei, ei saa võib-olla inimestest aru Äh, täpselt nagu öeldakse, et, äh, et sa ei saa sünnitamisest aru, kui sa ei ole ise sünnitanud ja nõnda edasi. ma olen aruandekohustuslik parlamendi ees, minu, äh, parlament kontrollib minu tegevust. ja kui me sellega ei arvesta, siis, siis ega sellest suurt midagi ei muutu. aga kui inimene tõesti tunneb, et ta on parlamendisaadik, kelle inimesed on mingi otstarbe pärast valinud ja mina seda tunnen, siis on suhted parlamendiga tõesti väga olulised ning mina oma kaastöölistele Martal alati ütlen, ärge kaevage, kui parlament teile küsimusi esitab, sellepärast et need küsimused puudutavad asju, kus eh, meie tegevus on nõrk ja me saame seda probleemi kindlasti parandada niisiis, äh, ma loodan, et äh, mul õnnestub oma sõnad ka tegudeks äh, teha, aga ma loodan, et teie, aga kõigepealt peate teie otsustama, kas ma sellele ametikohale sobin. härra Kroote, nii, nüüd me oleme jõudnud ka küsimuste-vastuste ringi lõpule. Teil on sõna veel viieks minutiks. Teie sõnavõtt võib olla ka lühem muidugi, aga teile on mul jäänud pakkuda võimalus kokkuvõtvalt viieks minutiks sõna võtta, palun. aitäh, esimees. aitäh kannatlikkuse eest ja üles näidatud viisakuse eest sellel rahvusvahelisel viisakuse päeval minu arvates toimus meil siin väga hea mõttevahetus. asi ei ole selles, kas keegi on tark või nupukas. ma olen lihtsalt mina ise. ning ma pean ütlema, et ja uskuge mind, see, mida te enda ees näete, on see, mille te saate. mul ei ole mingit varjatud tegevuskava. mul ei ole midagi varjatud üritasin vastata teie küsimustele nii põhjalikult kui võimalik. palun andke mulle andeks, kui ma eksisin. või kui ma ei suutnud võib-olla kõigile küsimustele vastata, aga alati on äh, teatud piirid, mida kahe nädalaga on võimalik teha. aga ma olen aru saanud sellest, milline entusiasm on nende küsimuste taga me ei räägi siin üldistest asjadest äh, nagu välispoliitika vallas. me räägime tõelistest asjadest. ning parlamendisaadikud kogu maailmas, kui nad teevad oma tööd nii nagu peaks, äh, siis nemad on just see äh, kuum, neljandaseks otseliiniks kodanikega. keegi ütles mulle korra, et kui me esitame ettepaneku siis on seda äh, juba parlamendis läbi vaadatud, et äh, nende poolt, kellel tegelikult ei ole mingeid äh, pädevusi. ma olen sellega nõus ja iga kord, kui me kokku saame, kui mind ametisse nimetatakse, siis olen valmis teid teenima ning alati mäletan seda et kui parlament otsustab midagi, siis äh, see on miljonite kodanike demokraatlik otsus. ja, ja seda on mõjutanud ka paljud teised asjad, mida võib-olla alati parlamendiga ei seostata. minu eesmärk, kui meid ametisse valitakse, on kõigepealt esitada ambitsioonikas tubakatoodete alane ettepanek ja teiseks äh, pidada kinni tähtajast märts kaks tuhat kolm loomkatsed kosmeetikavahendite osas ning tulla välja ettepanekuga kloonimise osas kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta keskpaigaks. Äh, see ettepanek arvestab ka loomade heaolu küsimustega ning neljandaks on võib-olla kõige raskem osa pöörata veelgi rohkem tähelepanu paremale seaduste jõustamisele. ma loodan, et olen suutnud teile näidata, et kogu oma poliitilise karjääri jooksul äh, mis algas üsna varaselt, liitusin erakonnaga juba seitsmeteistkümne aastaselt, olen kaitsnud ja edendanud Euroopa ideaale nii rasketel kui kergetel aegadel ning ma pean täiel määral kinni kõige olulisematest Euroopa väärtustest, sealhulgas ka mittediskrimineerimisest. ma olen valmis ja loodan väga tihedale koostööle parlamendiga. suur aitäh, aitäh viisakuse eest ning ma loodan, et meil on võimalik tulevikus koostööd teha Thank you very much, Dr Borg, and now I want to give floor. suur tänu, doktor Borg ja sõna nüüd Malcolm Harbourile suur tänu, härra esimees, ma tahaksin kõigepealt tänada Keskkonnakomisjoni ja teid selle komisjoni esimehena selle eest, et te lubasite ka minu komisjoni liikmetel mängida väga olulist ja fokusseeritud rolli tänasel kuulamisel. me peame tarbijakaitse küsimusi väga oluliseks ja meie rolli selles kaitses ka ma viitaksin tagasi sellele, mida ütles härra Borja alguses, eh, nimelt et tema portfell puudutab eh, reaalset Euroopat ja eh, kodanike jaoks ka reaalseid asju me oleme mm, katnud tohutu hulga teemasid tänasel pärastlõunal, olete andnud meile palju mõtteainest, aga olete andnud meile ka palju lubadusi. ja kui teid ametisse nimetatakse, siis me tuletame teile neid lubadusi meelde Äh, te olete huvitatud äh, avatud äh, koostööst parlamendiga, aga see avatus ja hea koostöö sõltub nende lubaduste täitmisest. ja härra Grote, teid ma tänaksin ka väga hästi ettevalmistatud kuulamise eest, sellepärast me rääkisime väga paljudest portfelli puudutavatest asjadest, aga ka väga paljudest teistest teemadest lühikese aja jooksul, nii et suur tänu. ja üks haldu-, administratiivne teade veel ma kutsuksin palun kõiki siseturukomisjoni koordinaatoreid kuus kuu kaks ruumi kell kaheksateist viisteist. siis me analüüsime tänast kuulamist omavahel ja annan selle analüüsi tulemused siis edasi keskkonnakomisjoni koordinaatoritele, kes kohtuvad kell üheksateist null null. nii et äh, veel kord suur tänu, äh, tänane pärastlõuna on olnud väga huvitav ja me oleme selle huvitava töö ja olulise töö koostöös teinud. suur, suur aitäh! ka mina tahaksin lõpetuseks öelda, et täna oli hea päev. Te olite täna väga tubli, härra Borš. eriti kui silmas pidada, kui vähe oli teil aega tänaseks ette valmistada. Teil oli selleks vähem kui kak-, kolm nädalat Te suutsite täna vastata kõikidele küsimustele, näitasite üles erialast kompetentsi ja suutsite meile ka tutvustada ennast kui isiksust. Teil õnnestus äh, täna teha hea algus koostööks Euroopa Parlamendiga ka härra Tallil oli meies kõrges kojas ähm, hea nimi kuid me tõesti, nagu me täna ka rõhutasime, on vaja tagada, et kõigil äh, asjas puudutatud isikutel oleks neid puudutavatele dokumentidele täielik juurdepääs. täna te puudutasite ka mitmesuguseid äh, sisulisi küsimusi, meie jaoks on tubakadirektiiv erakordselt oluline. Te äh, nõustusite äh, vastu äh, tegelema ka mitmesuguste küsimustega, mis on meie komisjoni seisukohalt olulised me mõõdame teid teie lubaduste najal. ja ma tahaksin teile meenutada, et teist saab viiesaja miljoni Euroopa kodaniku volinik ja teie töövaldkond on valdkond, mis on kõikide nende viiesaja miljoni jaoks väga olulised ma tahan tänada kõiki kuulamisest osale, osa võtnuid ja mul on, tundub, et me suutsime täna käituda rahvusvahelise viisakuse päeva vääriliselt. tänan südamest viiteist teenistust, kes suutsid meile väga lühikese ajaga luua raamtingimused selleks, et me saaksime vääriliselt seda kuulamist siin läbi viia keskkonnakomisjoni voli, koordinaadid, koordinaatorid kohtuvad kell üheksateist null null siin selles samas ruumis kaks kuu kaks. soovin kõikidele meeldivat õhtut nende jaoks, kelle ja tööpäev on juba lõppenud.